colleagues, let's start with the next colleagues. kallid kolleegid, alustame. With the next point of our agenda, situation in Sahel. alustame rääkimist olukorrast Sahelis. meil on arvamuste vahetus Euroopa Liidu eriesindajaga Sahelis, Michel Reguilon de Montoniga me oleme olukorral silma peal hoidnud pärast seda, kui Mali valitsus kokku varises eelmise aasta alguses. ja me keskendume siis äh, JKP ja ka arengupoliitika aspektidele. meie eesmärgiks on ikkagi vältida riigi täielik kokkukukkumine kuid ühtlasi me kritiseerime väga ka Euroopa Liidu aeglast reageerimist Saheli piirkonnas. ülemkogus ju kahe tuhande teistkümnendal aastal juba võeti sellekohane otsus vastu. nüüd on Euroopa Liit hakanud aktiivselt, aktiivsemalt tegelema Malis vali, valimised läksid edukalt ja uus president käis Euroopa Parlamendi täiskogul detsembris, ta rääkis väga kirglikult ning palus jätkuvat huvi või jätkuvat toetust Euroopa Liidu poolt riigi ülesehitamisel ning demokraatlike institutsioonide ülesehitamisel. kuid siiski tuletas ka meelde, et piirkond on endiselt väga kehvas olukorras tulenevalt Liibüa kriisast, eh, kriisist ning samuti äärmuslike rühmituste liikumis äh,, rühmituste levimist üle terve piirkonna. kolleegid räägivad täpsemalt juba ÜKP küsimustest, aga me tahaksime teada siis kõigepealt seda, kuidas Euroopa Liit tegutseb Saheli piirkonnas ja täpsemalt seda, mida siis tehakse riigi institutsioonide ülesehitamiseks ning samuti julgeoleku toetamiseks sealses piirkonnas ja nüüd äh, tahaksin anda sõna härra Danšanile. <clears throat> Merci, äh, Andrei. Äh, mesdames, messieurs, d'abord permettez. lugupeetud daamid ja härrad, palun võtke vastu minu äh, uusaastasoovit ja äh, ja ka sooviksin kaastunnet avaldada EUPOL missioonile äh, Afganistanis, Kabulis, sellest eriti ei räägitud, aga kaks äh, isikut sai surma, üks Taani kodanik ja üks Briti kodanik äh, missiooni kaitsemeeskonnast said surma eelmisel nädalal rünnakus restoranile Kabulis. ma tahaks, et te oleksite sellest teadlikud ja teiseks tahaksin ma teile, neile austust avaldada Äh, äh, sest meie äh, komisjon saab alati väärtustada person-, tahab alati väärtustada personali pühendumust. see on kindlasti asi, mis ei ole küsimärgi all ja tegemist on dramaatilise sündmusega ja väga kurb on teada, et missiooni liikmed äh, on olnud ohus ja kaotanud elu, nii et äh, mõelgem neile ja ma arvan, et see lükkab äh, perspektiivi ka selle kriitika, mida tihti Euroopa Liidu asa-, aadressil tehakse, et Euroopa Liit ei tegutse piisavalt ja see näitab meile väga traagilisel viisil, et Euroopa Liit on kuumades kohtades kohal ja et äh, nii äh, missiooni tsiviil- kui sõjaväelastest liikmed äh, on väga pühendunud ning meie eriesindaja on äh, väga pikaaegsete kogemustega, ta on Tšaadi ja Malis olnud, Tšaadis ja Malis olnud saadik ja äh, nüüd te olete aasta olnud äh, meie eriesindaja, me oleme väga suure huviga järginud seda, jälginud seda olukorda seal, eriti kuna meie allkomisjon on tegelenud selle olukorraga juba enne, kui Malis rahutused algasid, väga mitmed liikmed on väljendanud muret äh, Äh, sellepärast, et Euroopa Liidul on nii raske ellu viia strateegiat, äh, mis on vastu võetud äh, juba kolm aastat tagasi, tegemist on selle üldise arengu- ja julgeolekustrateegiaga, mille vilju me kahjuks ei ole näinud viimastel kuudel ja nüüd tahamegi teie abil teha ülevaate see, edusammudest ja arutada seda, kuidas meie roll on seotud mitte ainult Euroopa Liidu saatkondadega äh, selles piirkondas, vaid ka teiste osapooltega, kes seal tegutsevad, sest äh, meid kõiki väga rabas äh, Mali piirkonnas mm, see, kui palju eri esindajaid sellega tegeles härra Broodi, näiteks oli ÜRO esindaja, äh, Araabia liidu, liigal on, liidul on oma esindajad, äh, nii et äh, seal on väga palju esindajaid, kas nende tööd on võimalik koordineerida, kas teil on mingi ühine kommunikatsioonipoliitika või on tegemist väga killustatud tegevusega, see on ka teema, mis meid huvitab. ja lisaks sellele, mis praegu toimub Sahelis, selle jätavad varju sündmused Kesk-Aafrika Vabariigis ja Lõuna-Sudaanis, aga tegemist on väga pikaajalise probleemiga. kui, milline on teie arvates olukord ja tulevane areng? paljud räägivad et väljaspool Malit, äh, mm, Liibüa lõunaosas, äh, Nigeeria põhjaosas äh, tegutsevad terroristlikud rühmitused, mida arvata nendest uudistest, kas kohalikud ametivõimud on sellest teadlikud mm. ja mis saab pärast seda, kui meie sõjaväeline missioon lõpeb? see kõik huvitab meid väga, sellepärast et meil on pikaajaline huvi Saheli piirkonna vastu ja meie huvi on multidistsiplinaarne, on olukordi ja on kohti, kus meil on rohkem huvi, meid tihti huvitab see, mis toimub Somaali poolsaarel, aga see, mis Sahelis toimub, on kindlasti ka väga oluline. kahjuks ainult äh, meie rakendamine jääb meie ambitsioonidele alla ja me ootame sellest aga väga palju, nii et nüüd annan sõna härra eriesindajale. suur aitäh, suur aitäh selle sissejuhatuse eest, mul on suur rõõm täna siin viibida julgeoleku ja kaitse allkomisjonis ma arvan, et kõikidele kõrgetele ametnikele on alati väga hea pidada dialoogi parlamendisaadikutega selleks, et mõista täpselt seda, kuidas teie asju mõistate ja ikkagi selleks, et meie suudaksime vastata ka teie soovidele erinevates küsimustes nüüd. Te tegelikult rääkisite juba väga paljudest asjadest ja esitasite ka väga palju küsimusi. mina valmistasin ette väikese sissejuhatava sõnavõtu, mis tuletaks lihtsalt meelde praegust olukorda ja teatud fakte, aga olulisem on ilmselt siin pigem mõtteid vahetada, sest et ma tean, et te olete olukorraga päris hästi kursis. nüüd Euroopa Liidul oli kolm aastat tagasi Saheli osas väga hea strateegia, me olime esimesed tegelikult, kes sellise sidusa lähenemise julgeolekupoliitika ja arengupoliitika osas välja töötasime. nii et nüüd on saabunud Sahelis kriitiline hetk kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal oli stabiliseerimise eesmärgil, äh, oli stabiliseerimise eesmärgil tehtu väga muljetavaldav ja see võeti kõik ka väga hästi vastu. nüüd aga oleme me sattunud jälle keerulisemasse olukorda ja jällegi seisame silmitsi väga põhimõtteliste probleemidega, mis on seal juba aastaid olnud ja mida lihtsalt ei ole ära lahendatud nüüd paaris, paar sõna selleks, et kokku võtta olukorda Sahelis. kahe tuhande kolmeteistkümnes aasta kujutas ennast, endast pöördepunkti. põhjapoolsete rühmituste rünnakud, äh, Prantsusmaa sõjaline sekkumine, ÜRO mobil-, ÜRO mobiliseerumine, MINUSMA, äh, millel on siis Julgeolekunõukogult väga lai mandaat ning ühtlasi väga ambitsioonikad eesmärgid samuti Mali võimuorganite ning relvastatud põhjapoolsete rühmituste esimene kokkulepe, milleni jõudi Vagadugus. ja see kokkulepe sõlmiti äh, rahvusvahelise üldsuse kontrolli all, nii et esimest korda selline olukord üleüldse tekkis. presidendivalimised eelmised eelmisel suvel, juulis-augustis, mis äh, läksid iseenesest väga hästi. võit oli väga äh, suure enamusega ja siis äh, valiti president põhimõtteliselt demokraatlikult. edasi ka parlamendivalimised, mis jõudsid lõpule detsembrikuus nii et põhimõtteliselt on siis kõik põhiseaduslik. ja enamasti rahvusvahelise üldsuse raames ollakse ühel nõul. ÜRO-s toimus suur kohtumine sel teemal ja kõik kinnitasid ikkagi oma seisukohti äh, üle. novembrikuus käis Sahelis äh, ka ÜRO peasekretär, samuti volinik Piibalks ning Maailmapanga ja Maailma Arengupanga, Aafrika Arengupanga äh, direktorid. tegelikult ei ole kuigi tavaline, et rahvusvaheline üldsus suudab oma tahet sellisel viisil väljendada ja sellele ka kindlaks jääda, nii et äh, vaieldamatult on siin väga palju ära tehtud. ja veel kord rõhutan, et seda kõike on tehtud üksmeelselt, seda ei juhtu ka eriti tihti. ühelt poolt arengupoliitika, julgeolekupoliitika, demokraatia, inimõigused, nii et sellised rahvusvahelised eesmärgid, mille suhtes ollakse nõus see loob täiesti uued tingimused tegelikult mina olen viimased kaks nädalat käinud Mauritaanias, Alžeerias ja Malis ja me oleme näinud, et viimaste aastakümnetega on mõned riigid teinud läbi tõelise arengu, näiteks Niger, kus on tõesti tõeline julgeolekupoliitika ja arengupoliitika, näiteks ka Mauritaaniast võib siin rääkida, viis-kuus aastat tagasi oli see kõige nõrgemas seisus aga nüüd pärast viimaseid valimisi on seal väga jõuline julgeolekupoliitika, samuti tehakse tööd moslemi kogukonnaga, et nende teadlikkust tõsta näiteks äärmusliku äh, islamismi osas. nii et tõesti, kindlasti võib siit välja tuua väga positiivseid aspekte nüüd aga vastupidistest arengutest. kõik ju tegelikult tunnistavad, et kriis on väga regionaalset laadi. Aafrika institutsioonid iseenesest on väga nõrgad, me oleme üritanud nendega koostööd teha, aga väga raske on mingite projektidel ka lõpule minna ja tegelikult tegemist on ju ka piirkonnaga, mis on nagu Lääne- ja Põhja-Aafrika vahel. siin on tegelikult tegemist ka riikidega, mis ei ole isegi Aafrika Liidu liikmed. ja kuigi tegemist on regionaalset laadi kriisiga, siis ei tähenda seda, et see oleks väheoluline seal on tegu, tegutsevad nii Aafrika Liit, kellel on spetsiaalne esindatus, kui ka teised institutsioonid, kellel on seal spetsiaalselt selle jaoks loodud bürood, kuid sellest hoolimata ei ole me siiamaani suutnud regiooniüleselt midagi ära teha. Bamakos oli plaanis luua selline piirkondlik institutsioon, mille eesmärgiks oleks siis koordineerida neid rahvusvahelisi jõupingutusi. seda peaks siis tehtama järgmiste nädalate jooksul, aga praegu seda veel olemas ei ole. veel Malist, tegemist on riigiga, mis on alati olnud väga nõrgas positsioonis. mõned väidavad, et tegelikult Malis ei olegi põhimõtteliselt riigi institutsioone kunagi päriselt valmis ehitatud poliitiliselt ei suudeta isegi hallata tegelikult igapäevaseid küsimusi. on ka probleeme näiteks detsentraliseerimise teemaga Malis. nii et hetkel ei ole veel päriselt selge, millised poliitilised plaanid Malis on, kaheldakse eh, kas siis, eh, et kas teha reforme me näeme, et äh, reformide ellurakendamine on veel hetkel veidi poolik. võib-olla ma räägin siin liiga otsekoheselt, aga põhimõtteliselt äh, ma arvan, et sellest on kasu. Malis näiteks äh, väidetakse et jah, on küll siin teatud projekte, aga tegelikult näiteks äh, Ouagadougou lepingu järelevalvekomitee üleüldse ei kohtugi, on erinevaid intsidente. Minusma suurendab oma võimekust, aga tegelikult ikkagi on personali liiga vähe või vähemasti oluliselt vähem võrreldes sellega, mida otsustati. ÜRO missioonile tuleb ikkagi anda vajalikud vahendid nii et see, mida otsustati ja see, mis toimub, on ikkagi erinev ja see on iseenesest ka veidi ohtlik, sest et see tähendab, et umbusk säilib, põgenikud koju minna ei taha, nad on endiselt Mauritaanias või äh, ka äh, Burkina Fasos. kogukonna vahel, kogukondade vahelis, vaheline vaen on endiselt suur nii et põgenikud lihtsalt ütlevad kohe, et me ei saa lihtsalt praegu koju minna, võib-olla me kunagi lähme, praegu ei oska seda igal juhul öelda. nii et äh, siin on veel palju lahendamata küsimusi. siseriiklik strateegia on ka veidi keeruline, erinevad, need kõik riigid põhimõtteliselt umbusavaldavad üksteist, Alžeeria on alati olnud siin võtmetähtsusega riik Alžeeria president on öelnud, et Mali põhjaosa on Alžeeria lõunaosa ja Malis on jällegi öeldud, et sa, et ähm, Alžeeria lõunaosa on jällegi tegelikult Mali põhjaosa. nüüd üritada kaasata siin üritati juba Alžiiris näiteks koondada kõikide erinevate rühmituste kogukondade esindajaid, eriti edukalt see ei läinud äh, me näeme, et Alžeeria ja äh, Maroko tegelikult rivaalitsevad siin Mali küsimuses ja see küll midagi positiivset juurde ei anna, ei anna, sellepärast et see võib olukorra veel keerulisemaks ajada. terroristlikud rühmitused reorganiseeruvad tasapisi. tegelikult äh, väidetakse, et umbes pool nende võimekusest on küll hävitatud, aga nad lihtsalt reorganiseerivad, organiseeruvad ja tegelikult äh, ilmselt ei tohiks üllatuda, kui paari nädala jooksul siin veel mingeid rünnakuid äh, toimub väljaõpet korraldatakse igasuguse kaubitsemise osas, relvade käsitlemise osas ja nii edasi. nii et Põhja-Mali terroristlikud rühmitused on jaotunud hetkel kaheks, ACMI, mida ju kõik teavad, islamistliku Magri-, Magribi Al-Qaeda ja siis edasi Belmukhtar, see on äh, juba keerulisem, tegemist on ka piirkonnaga, kus äh, on väga erinevad kogukonnad ja on ka väga suur terroristlike rünnangute oht. seosed Boko Haramiga, nendest räägitakse ikka ja jälle, need on võib-olla äh, üksikud, aga päris täpselt seda ikkagi ei tea, aga igal juhul võib juhtuda, et seal luuakse selline tõesti väga eriline tsoon. kriis iseloomustab ka see, et see on lihtsalt väga keeruline sahelist probleem ja Saheli strateegia, Mali, Mauritaania, Niger on need kolm tegurit, aga tegelikult terve Saheli piirkond ju puutub asjasse, võib-olla ei ole siin päris Sudaanini mõtet välja küll liik-, minna, aga ikkagi kaasatud on kõik Põhja-Aafrika riigid, nii et Sahel, Sahara äh, võib-olla siis keskenduksime pigem Saharale, aga lõppkokkuvõttes tegelikult on siin kriisis äh, osalised nii Põhja-Aafrika riigid, Magribi riigid kui ka kõik Saheli riigid, nii et seda olukorda on väga raske hallata. siin tuleb arvestada nii lühikeste kui ka keskpika perspektiivi arengueesmärkidega, olukord on endiselt väga plahvatusohtlik, peame rääkima riikide ülesehitamisest ja julgeoleku küsimustest nii et lõppkokkuvõttes on sellest kriisist väga raske aru saada. ja küllap võtab selle lahendamine veel väga pikka aega. nii et ilmselt tegutseme selles piirkonnas veel eh, pikki aastaid, see kõik on üks väga pikaajaline protsess. rahvusvahelisele üldsusele kõige suuremaks väljakutseks on nüüd mõista, et kas me ikkagi äh, teame, ähm, mida me täpselt teeme, et kas see distants, mida me hoiame, on nüüd õige või mitte, kas meie teod on ka tulemuslikud. Euroopa Liit on väga aktiivne olnud selles kriisis. küllap te teate siin erinevaid tegureid viimastel aastatel on Euroopa Liidu seisu, Euroopa Liidu roll rahvusvahelisel areenil tõesti konsolideerunud. ÜRO tahtis Julgeolekunõukogu resolutsioonis ka mainida Euroopa Liidu eriesindajat, nii et näete isegi selle taustal on üks väga tubli töö. ECOWAS, Aafrika Liit, ÜRO ja Euroopa Liit teevad väga tihedalt koostööd ja seda kõikidel eri tasanditel. Euroopa Liit täidab täielikult oma ülesandeid selles kontekstis. loomulikult oli Euroopa Liit väga aktiivne eelmisel aastal, kõige selgem näide sellest oli Brüsseli konverents, mis oli pühendatud Malile ja just nimelt rahvusvahelise üldsuse koondamine Mali stabiliseerimise nimel. Põhja-Mali tegevus äh, hetkel rahastatakse just nimelt Euroopa Liidu poolt äh, ja, ja siis teiselt poolt ka vabaühenduste ja ÜRO vahenditest. Mali valitsust on äh, suuresti toetatud, seda on teinud Rahvusvaheline Valuutafond näiteks vali-, kogu valitsemisorganite ümberorganiseerimises. väljaõppemissioon, see on ju tõeline tehniline äh, võit tasapisi, nad oma tegevust seal ka kinnitavad, ühtlasi EUCAP. seda on küll veidi kritiseeritud, sellepärast et alguses olid nad vähe reaktiivsed, aga nüüd on see lahenenud. tegemist on tõesti väga hea operatsiooniga, EUBAM, see on juba natukene keerulisem aga igal juhul on siin mitmeid äh, ÜJKP missioone. Saheli strateegia liigub äh, väikeste sammukestega edasi, sellepärast et tegemist on väga keerulise olukorraga, aga igal juhul on Euroopa Liit käitunud siin äh, võib-olla tavapärasest teistmoodi. erinevad delegatsioonid, teenistused komisjonis ja välisteenistuses on väga konkreetselt võtnud aluseks just nimelt Saheli strateegia arengupoliitika väljatöötamiseks järgnevatel aastatel. see oli väga selge. me ajakohastame hetkel ka Saheli strateegia, strateegia pärineb ju kolme aasta tagant, nii et on ju täiesti normaalne ka seda ajakohastada täna hommikul veel toimus selleteemaline kohtumine, mis oli ka väga huvitav. üks olulisemaid fakte on siin see, et me peame ikkagi koos otsustama, mida me selles valdkonnas ära tahame teha. nii et küllap meil on võimalus kõikide nende teemade juurde veel tagasi tulla. ja nüüd küsimused, mis, mille te esitasite, härra esimees koordinatsioon, see on endiselt üks väga keeruline punkt. Põhja-Mali ja Sahel on võib-olla piirkonnad, kus asjad ei käigi väga halvasti. rahvusvahelise koordinatsiooni formaat põhimõtteliselt oli seal juba olemas. mina olen nende teemadega oma varasemas elus ka väga palju kokku puutunud aga nüüd on tõsi see, et paljud tegelikult ei tahagi seal üleüldse oma tegevust koordineerida, nii et äh, tegemist on valdkonnaga, kus inimesed, osad suhtuvad väga entusiastlikult sellesse, et jah, koordineerime, aga teised jällegi seda üleüldse teha ei taha, nii et äh, seega on see olukord, olukord seal veidikene keeruline. üldine lähenemine, see on juba teema iseenesest, millest me võiksime rääkida pikalt Saheli strateegia tähendabki seda, et me tahame sellist üldist lähenemist. julgeoleku ja arengupoliitika sidumine, seda tehakse, aga nüüd loomulikult neid erinevaid osalisi on väga palju ja tuleb kaasata väga palju erinevaid tegureid, väga erinevaid osakondi institutsioonidest, samuti vabaühendusi, kohalikke omavalitsusi, nii et mida rohkem neid osalisi on, seda keerulisemaks koordinatsioon ju läheb. aga ma usun, et me ikkagi oleme astunud siin edasi väga olulisi samme. üldine arusaamine asjast on täiesti olemas, mis ka järjest konkreetsemaks muutub tasapisi üks keerulisemaid teemasid on koostöö abisaajatest riikidega Mali kriisi kontekstis. nii et äh, abiandjad ja abisaajad, see kõik on üks väga tundlik teema. jah, me tahame, et meid abistatakse, aga samal ajal me ei taha, et meid kritiseeritakse ja nii edasi nii et me ikka kaalume kõiki neid erinevaid variante, kuidas leida kõige parem vahend, kõige parem variant. Mali on üleüldse selles osas üks väga keeruline riik. rahvusvaheline üldsus kahekümne aasta jooksul sai Mali, toetas Malit väga palju ja sellest tulenevalt on seal väga spetsiifilised puudujäägid. üks asi võib-olla päriselt ei töötanud nimelt võib-olla kõigest me ei saanud aru ja ei tahtnud sellest ka järeldusi teha, ei tahtnud ka dialoogi pidada, nii et ma arvan, et me peame lihtsalt rääkima selgelt sellest, kas rahvusvahelise üldsuse tegevus seda tüüpi riikides on olnud edukas või mitte, tuleb leida tasakaal. me oleme neile küll abi andnud, aga ilmtingimata tulemusi sellel ei ole kas praegu on ka Malis selline olukord, ma ei oska päriselt öelda. Brüsseli konverentsil lubati Malile üsna suuri vahendeid, kolm koma viis miljardit. kas nüüd selle kolme ja poole miljardiga kaasneb ilmtingimata ka riigi stabiliseerumine viisil, mis meile meeldiks? loomulikult peame me sidet kõigiga lausa igapäevaselt ja me ei saa alati äh, kellelegi vastu näppe anda ja öelda, et asjad ei ole päris sellised, äh, nagu nad peaksid olema, nii et äh, võib-olla räägiksin paari sõnaga siis minu enda rollist, mind nimetati ametisse eelmise aasta märtsikuus, tasapisi siis astusin ka ametisse. meil on meie meeskond on siis väga värske. ma olen käinud koha peal, seda, seda ma ka mainisin. minu roll rahvusvahelise koordineerimistöös tegelikult töötab väga hästi. erinevad riigid ja valitsused on mind väga hästi vastu võtnud Neid kõiki rõõmustas see, et Euroopa Liit nüüd on otsustanud Saheli teemaga jõulisemalt tegelema hakata ja seda tõestab just nimelt Euroopa Liidu eriesindaja ametisse nimetamine. ma olen väga palju analüüsinud ka Saheli kriisi, olen palju aega veetnud erinevates riikides, et leida siis ühine lähenemine ja loomulikult see siis kõik lisandub sellele, mida Euroopa Liit nii ehk naa teeb, peab sidet kõikide pooltega, kõrge esindaja samuti sellega tegeleb. ka tema hoiab nendel asjadel väga tähelepanelikult silma peal ja pean ka temaga sidet. põhimõtteliselt on näha siin positiivset tendentsi kuigi praegu on hetk, kui asjad tunduvad keerulisemaks minevat, seda peab lihtsalt aktsepteerima. me tahame, et see Euroopa Liidu ja maailma tahe üldiselt selle kriisiga midagi ära teha ei kaoks. härra esimees, ma vabandan, et ma veidi pikaldaselt rääkisin. aitäh see on täiesti normaalne, sest paljusid asju on vaja kontrollida teie positsioonil mina tahaksin keskenduda veel ühele julgeoleku küsimusele, enne kui annan sõna kolleegidele, te mainisite kahte Euroopa Liidu missiooni, väljaõppemissiooni ja EUCAP-i, mida me ka eelmisel aastal väisasime. kas selline operatsioonimudel on midagi, mida saaks eksportida teistesse riikidesse, kas teised selle reg-, Mm, regiooni riigid on väljendanud oma soovi selliste missioonide suhtes, kas see on midagi, mida saaks äh, ka teistesse riikidesse viia või on tegemist millegi väga spetsiifilisega, mida tuleb kõigepealt äh, süvendada nendes kahes riigis, kus äh, nad praegu kasutusel on? see oli minu küsimus, härra Kaaler, palun. ja, aitäh oota nüüd hetke, ütleb kõneleja. aitäh, te õigusega viitasite sellele, kui keerukas on äh, see piirkond ja ka sellele, et kahe tuhande üheteistkümnendal aastal me koostasime Saheli äh, strateegia ja et me isegi analüüsides teadsime, kui problemaatiline see olukord seal piirkonnas on ja seetõttu ongi minu meelest väga kahju, et äh, nii kaua aega on läinud, kuni me lõpuks eelmisel aastal mm, äh, tegutsema hakkasime, aga ma ei tegeleks praegu minevikuga. minu küsimus puudutab äh, Aafrika üksusi neid äh, vägesid, mida me toetame ja Aafrika Liitu puudutab see küsimus, et millised on nende rahalised võimalused, milline on ajaraamistik, kas nad, kas me võime eeldada, et nad on seal edaspidigi võimelised sekkuma, ehm, mis puudutab seda African Peace Facility't, kas äh, teil on mulje, et äh, need väeosad äh, teevad head koostööd meie omadega. milline on see suhe, kas me ütleme neile, mida teha on vaja või koordineerime me ka nende omavahelist tööd, sest neil ei ole ju tegelikult äh, omavahelise koostöö kogemust. ja see oht, et tegevus ei ole tõhus, on siiski päris suur kuidas seda koordineeritakse ja nüüd äh, spetsiifiliselt Malis, Malis on nüüd uus valitsus, valiti ka uus parlament. kas teie hinnangul saavad nad anda mingi äh, tõhusa panuse olukorra stabiliseerimisse, kui tegemist on näiteks äh, õigusaktide koostamisega või politsei ülesehitamisega või ülejäänud riigi institutsioonide ülesehitamisega või sõltub kõik sellest, kas meie omalt poolt äh, panustame? mis, äh, mida nad ise suudavad teha, mis seal toimub nii, et aafriklased ise selle eest hoolitseks? Anna Kommes, palun De... suur tänu, härra suursaadik, selle ettekande eest. ma panin hoolega tähele seda, mida te ütlesite selle kohta, mida teeb Euroopa Liit. kuid küsimus on, mida me peaksime veel ära tegema? minul on tunne, et me ei ole sugugi et ministrite puhul ei ole sugugi mingisugust kriisiolukorra tunnetamist, sellepärast et äh, tegemist on tegelikult äh, suure kriisiga meie naabruses ja tegemist on suure kriisiga, ähm, mis ei kaasa mitte ainult kohalikke äh, institutsioone ja riike, vaid ka, mis ohustab ka meie kodanikke, sest äh, neid organisatsioone, kes seal peal äh, toimivad, äh, nad soovivad ka meid rünnata. ja ka mida meie teeme, meie ootame. ootame, et tuleks mingisugune suur terrorirünnak, mille peale siis ministrid reageeriksid ja otsustaksid, mida teha. sest kõik see, mida me oleme teinud, on sündinud liiga hilja, isegi arvestades seda strateegiat, mis meil on juba pikka aega olemas ja arvestades neid ohte, mis on välja toodud ja väga vähe on olnud koostööd. Te rääkisite, et on raskusi rahvusvahelisel tasandil koostöö tegemisega, kuid tuleb äh, alustada omaenda kodust ja näiteks Liibüa puhul rääkisite selgest seosest seal toimuva kaose ja selle vahel, et meie oma liikmesriigid ei soovi oma tegevust koordineerida. ja tegelikult ei olegi väga palju vaja, et öö, äh, oma tegevust koordineerida Euroopa Liidu tasandil. ma tahaksin teilt küsida äh, ka nende suurte toimijate kohta, kellest te rääkisite Marokost ja Alžeeriast ja sellest, kuidas nad ei ole oma põhilisi probleeme äh, lahendanud, äh, mis seonduvad Saharaga. ja Euroopa Liit samuti pigistab silma kinni selle probleemi ees ja nüüd äh, need probleemid äh, laienevad ka Malisse. ma nägin AKV-d äh, assambleel viimati, et Mali elanikud on eitavad täiesti, et Põhja-Malis on mingisugune probleem tuareegidega või teiste öö, ähm, öö, terrorismirühmitustega ja olukord muutub veelgi keerulisemaks, kui Maroko ja Alžeeria vaheline rivaalitsemine laieneb Malisse. kas Euroopa Liit ei saaks siin teisiti toimida, kas me võime lasta edaspidigi lihtsalt äh, niimoodi toimida, et äh, pigistame silmad kinni? aitäh, härra Van Orden, palun. Uh, aitäh Te rääkisite rahvusvahelise koordineerimise probleemidest. küsimus on selles, kes oleks kõige sobivam toimija koha peal, meil on ÜRO ja teised ja siis eeldatakse, et läbikukkunud riigid muudetakse Euroopa Liidu protektoraatideks ma tahtsin küsida teie arvamust äh, Saheli piirkonna ohtude koherentsuse kohta. me oleme teadlikud Al-Qaeda frantsiisist, mis äh, siin ja seal pead tõstab, kuid kas te teate, kui sügavale see on juurdunud? kas te olete rääkinud mässuliste rühmade ja ülestõusnutega, kas te teate, milline on nende motivatsioon, kas see on pigem pinnapealne? ma oleksin tahtnud teada, mil määral on meil e on äh, reaalne olukord võrreldav selle demonoloogiaga, mis me oma mõtetes oleme üles ehitanud. ma tahaksin teie arvamust selle kohta kuulda. <coughs> proua Lösing, palun. aitäh selle sissejuhatuse eest Te rääkisite väga paljudest valdkondadest, ma pean aga ütlema, et äh, ma ei saanud targemaks. võib-olla on põhjus selles, et ma ei ole piisavalt tark ja ma lihtsalt ei saanud aru sellest, mida te rääkisite. võib-olla on põhjus selles, et äh, te midagi väga konkreetset ei rääkinudki. ma meenutan ainult, mäletan ainult neid sõnu, et kõik on väga keerukas, kõik teevad head koostööd, aga siis ka ei tee head koostööd, on väga palju projekte, mis on väga originaalsed. ma tahaks teada, et millistest projektidest te, te õigupoolest rääkisite, äkki te tooksite mõned näited, et me saaksime aru, mis projektidega tegemist on, kas tegemist on sõjaväeliste projektidega, väljaõppeprojektidega? või pigem koolitusprojektidega, äh, mis puudutavad riigi institutsioonide ülesehitamist ja muid asju. nii et ma tahaksin täpsemalt teada, milline see olukord on, milline on nende projektide mõju või millised probleemid koordineerimisel täpsemalt äh, olnud on, et ma saaksin olukorda ise hinnata. ja mul on üks konkreetne küsimus. Saksamaal praegu loeme ajalehtedest kogu aeg, et suur koalitsioon äh, langetas otsuse, mis puudutab äh, Saksa vägede operatsiooni Malis ja operatsioon, ühisoperatsiooni Prantsusmaaga. seda ajakirjanduses kiidetakse äh, nagu oleks tegemist lõpuks ometi ühise Euroopa Liidu välispoliitikaga, et noh, selline on umbes nende artiklite toon. ja ma nüüd küsin, et kas tegemist peab olema Euroopa Liidu äh, operatsiooniga, kahepoolse, koordineeritud äh, kahe riigi operatsiooniga, kahe riigi armeede mm, operatsiooniga ja kui tegemist peab olema Euroopa Liidu operatsiooniga, siis äh, mis on selle operatsiooni missioon, mis võiks äh, selline missioon olla, milline maht sellel peaks olema ja mis sel juhul oleks selle operatsiooni äh, eesmärgiks ja nüüd vastus sellele, mida ütles proua Gomes jah, kindlasti on seal ka terroristide tegutsemist, aga ka seal, selle kohta sooviks kuulda konkreetseid äh, sõnu selle kohta, et mis seal siis toimub. ma ikka ja jälle mäletan seda äh, terrorivastast sõda, terrorismivastast sõda Afganistanis äh, ja milliseid tagajärgi see sõda on siis endaga kaasa toonud protektoraadi küsimust ei saa loomulikult ähm, täiesti äh, ka kõrvale jätta, ehkki selle esitas ühe teise mm, poliitilise suundumuse esitaja Charles Tannock, palun. <clears throat> aitäh, äh, tere tulemast teile siia ja õnnitlen teid sellele ametipostile nimetamise eest, tegemist on väga määrava kohaga ja ma palun teil minu poolt tervitada ka Steven O'Brienit, Äh, kes on Ühendkuningriigi esindaja ja ma arvan, et äh, mitte ainult Prantsusmaa, vaid kõik me peame olema sellesse kaasatud, sest see puudutab kõikide meie huvisid. Äh, võttes arvesse kriisi mujal Aafrikas, eriti Lõuna-Sudaanis ja Kesk-Aafrika Vabariigis, mm, mil määral on äh, rahvusvaheline üldsus ja ka Euroopa Liit nüüd keskendunud teistele piirkondadele maailmas, äh, eriti Aafrikas, mis ei ole Saheli piirkonnas, kuhu me keskendusime eelkõige kaks aastat tagasi. kas te leiate, et nüüd on vähem entusiasmi rahastada või sõjaväeliselt äh, toetada raha, rahu ja julgeoleku ülesehitamisele teie piirkonnas? kas ähm, ja mil määral on terroristid äh, koordineeritud nüüd üha rohkem ja rohkem äh, Aafrikas Boko Haramist äh, kuni Magribi al-Qaidani. tundub, et terroristid on koordineeritumad kui meie. arvestades neid ohte ja riske, mis meid ähvardavad siis äh, Süüria džihadistide äh, rühmad räägitakse, et Türgi ja Katar aitavad neid rühmitusi Süürias. mil määral mõjutab see džihadismi või relvavoog teistesse piirkondadesse Saheli ja üks julgeolekuküsimus, mis mulle alati muret tekitab, kas on mingisugust ohtu selles, et Nigeri uraani kaevandused langevad terroristide kätte? aitäh, palun nüüd härra Janis. Eh, suur aitäh, härra esimees nüüd on siis sõnajärg jõudnud minu kätte. eelkõnelejad tegelikult on kõige olulisemad küsimused juba ära esitanud. aga siiski üks aspekt, mis tuli välja ka erisindaja sõnavõtust, on see, et on selge oht, et terroristlik rühmitus Al-Qaeda või ka selle alarühmitused mingisuguse rünnaku peagi toime panevad. mida siis Euroopa Liit selle ärahoidmiseks teeb ja kas sellest piisab, kas Euroopa Liidu tegevus on piisavalt täpselt defineeritud sealses piirkonnas? ma räägin sellest sellepärast, et siin allkomisjonis me oleme ikka ja jälle arutanud seda, et kas Euroopa Liit üleüldse peaks välis- ja julgeolekupoliitikas niimoodi kuskil kohapeal ka tegutsema. meie arvame, et jah, Euroopa Liit saab selles osas oma rolli mängida. ja seda, ta, seda rolli peab ta mängima sellepärast, et nii geograaf-, geograafiliselt kui poliitiliselt oleme me otseselt ohus. nüüd kolmandaks nii et äh, ühesõnaga ma tahaks teada, et kas siis Euroopa Liidu tegevusest piisab ja ühtlasi tahaksin teada täpselt, millised puudujäägid Euroopa Liidu tegevuses on, mida oleks vaja, mida peaksid liikmesriigid tegema selleks, et Euroopa Liidu tegevus oleks konkreetsem, täpsem, nähtavam, sest et äh, igal juhul peame me ära hoidma uued äh, terroristlikud rünnakud ja selle nimel peame meie tegutsema tõhusalt. loomulikult on terrorismivastane võitlus vaid osa üleüldisest strateegiast. kui rääkida julgeolekupoliitikast sealses valdkonnas, me räägime ka veel inimõigustest, riigi institutsioonide ülesehitamisest ja nii edasi ja nii edasi aga mina tahaksin esitada teile kaks küsimust, sest et ülejäänud on kolleegid juba ära esitanud. esiteks kas äh, tegemist on ikkagi terve Euroopa Liidu missiooniga ja kõikide liikmesriikide missiooniga või äh, äkki on siin suur hulk liikmesriike, kes ei ole sellega nõus, nii et lõunapoolsed liikmesriigid ainult nende missioonidega tegelevad ja mitte terve Euroopa Liidu, äh, kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ja nüüd äh, ma ei ole kuulnud, ei ole siin täna kuulnud äh, üleüldse räägitavat äh, Ameerika Ühendriikidest. kas Ameerika Ühendriigid ka midagi teevad, kas nad teevad koostööd Euroopa Liiduga ja kui jah, siis kas neil on mingisugune enda missioon? Ameerika Ühendriigid on siiamaani ju alati äh, rahvusvahelistes missioonides suurt rolli mänginud. ja ma tahaksin teada, kas see on ka nüüd nii või kas Ameerika Ühendriigid on siinkohal jätnud kogu tegutsemise rahvusvahelise üldsuse ja sealhulgas Euroopa Liidu kaela, aitäh! suur tänu, Te näete, härra suursaadik, et meie allkomisjonis on väga palju, väga huvi selle Saheli küsimuse vastu, ma tean, et teie ajakava on väga eh, tihedalt täis juba, tehke nii lühidalt kui võimalik. jah, aitäh, püüan vastata nii hästi kui võimalik nendele küsimustele ja siin on kolm põhilist mõtet Äh, mis võtavad kokku teatud hulga küsimusi. nagu te teate, on üks äh, keerulisi punkte rahvusvahelistes suhetes just riikidevahelised äh, suveräänsete üksuste vahelised suhted, väga raske on minna ministrite juurde, öelda, et ähm, need asjad on halvasti, kas te saaksite vastavad otsused vastu võtta. suur saadik Mm, suursaadiku äh, nõuandeid ei järgita ja me oleme tihti sellistes olukordades, kus on tegemist suveräänsete riikidega ja äh, me ei saavuta tihti seal selliseid tulemusi, nagu me sooviksime. teiseks, ähm, rahvusvahelise arenguabi ähm, tõhusus on äh, lahtine küsimus, OECD vastutab äh, suure osa tegevuste eest ja hindab neid. mina ise olen veendunud, et äh, tihedama partnerluse puhul kus tuleb üles ehitada erinevaid riike, on põhilised äh, probleemid seotud just sellega, et meil ei ole piisavalt äh, avalikke poliitilisi institutsioone ega partnereid. me soovime küll rahvusvahelisel tasandil tegutseda, sellepärast et arenguagentuurid omavad vastavat mandaati, kuid nad peavad seda tegema äh, ebakindlas raamistikus, nii et see tee on väga pikk ja igal sammul on takistusi ning kolmas küsimus on regionaalne, eriti just Saheli piirkonnas. tegemist on just äh, piiriüleste regionaalsete küsimustega, kuid äh, riigid äh, hoiavad oma suveräänsusest kramplikult kinni ja väga raske on rakendada seal partnerlussuhteid, regionaalsed struktuurid on nõrgad, riigid saavad äh, küll kahekaupa töötada, kuid see kõik on väga keeruline, et igal sammul kohtame selliseid takistusi ja see aeglustab meie tööd. EUTM, EUCAP. ma ei usu, et neid peaks teistesse riikidesse viima, me peame vastavalt igale riigile vastava operatsiooni välja kujundama. EUTM ja EUCAP kujundati välja vastavalt äh, praegusele olukorrale ja seal regioonis ei ole ühtegi äh, riiki, kus oleks vaja sarnaseid operatsioone. Ähm, olen sellest rääkinud Mauritaania ametivõimudega, nad ütlevad, et neil on vaja midagi, mis oleks paremini kohaldatud nende olukorrale. Mm samuti on julgeoleku koostöö küsimused väga tundlikud, selle piirkonna riigid on valmis rohkem koostööd tegema Prantsusmaa ja Hispaaniaga, mis on kõige aktiivsemad selles piirkonnas, kui Euroopa Liiduga seal ei ole need suhted veel täiesti välja arendatud ja seda on raske saavutada, nende suhete ülesehitamist sõjaväeoperatsioonid ja sõjaväe koordineerimine, see on enam-vähem paigas. prantslased ja Tšaadi elanikud on väga hästi koordineeritud, teistes armeede puhul on see pisut keerukam. ma ei usu, et praegu oleks mingisugust armeede rahastamist otseselt Euroopa Liidu pool MISMAT on rahastatud, kuid otseselt armeesid ei rahastata. ja loomulikult koha peal on kõik väga professionaalsed, kõik toimib ja see on üldplaanis julgustav. piisavalt ei ole aga abi selleks, et üles ehitada õigusriiki, luua valitsusi. kohtame seal ka süsteeme, mis on väga tugevalt presidendi või valitsuse poolt juhitud ja parlamendid on liiga nõrgad võrreldes sellega, mida nad tegelikult tegema peaksid. Nende võimekus on piiratud. kui me tahame rohkem ära teha, siis peame seda tegema läbi ühtse avaliku poliitika arendamise, selleks et tugevdada julgeolekut. peame üles ehitama avalikku julgeolekupoliitikat nendes riikides, neil on no, sandarmid, politsei, armee, kõik need vahendid olemas, kuid need ei ole piisavalt hästi koordineeritud ja hierarhia äh, on ebapiisav, me näeme igal pool samu probleeme, me peame äh, riigi poliitikat kõikjal paremini arendama ja seda ellu rakendama, äh, samuti läbi poliitilise dialoogi läbi parlamendiga. ja seda kõike äh, igas riigis. Lääne-Sahara küsimus läheb minu pädevusest väljapoole, seal on mandaat ÜRO-l Christopher Ross äh, on seal eriesindaja, kes selle küsimuse kallal töötab. Äh, rahvusvahelisel tasandil pädevuse jaotumine on selline ja mina isiklikult leian, et poliitiline dialoog ja diplomaatiline tegevus Euroopa Liidu poolt selles regioonis võiks olla tugevam, see on ka minu roll, sellepärast ma seal ka olen, ma arvan, et vähehaaval saame üha rohkem muutuda poliitilise toimijana tugevamaks. ja kui me mõistame, et on kolm plokki areng, poliitika ja julgeolek, siis me peame keskenduma just poliitilise ploki tugevdamisele, kuid see toimib kõik vähehaaval, mõnikord on see kergem, mõnikord raskem ja peame mõnikord ka tunnistama, et teatud partneritega ei ole meil häid suhteid ja et mõnikord me ei taha sattuda olukorda, kus see võib tuua endaga kaasa intsidente. igal juhul on kõige olulisem just tahe, mis neid probleemide blokke ümbritseb. terrorismirühmitused on varieeruvad, me teame enam-vähem, millised nad on, Magribi, Al-Qaeda on, nagu keegi ütles, peaaegu militariseeritud sekt, väga agressiivne. Mujao on lähemal kohaliku rahva traditsioonilistele huvidele, mis äh, peegeldab teatud ähm, Äh, uskumusi, vahapidid samuti, Boko Haram, äh, kõik need grupid on üsna varieeruvad ja ebastabiilsed. Äh, grupid on omavahel väga hästi organiseeritud, nad on autonoomsed, kuid nende vajadused varieeruvad ja nende suuruse varieerub ja nad on pisut kättesaamatud ja hoomamatud ja see muudab meie olukorra keeruliseks. terrorismivastane võitlus hõlmab väga paljusid asju pol, politseid, luuretegevust, ennetust, me teame, et terroristide puhul on siis kõige rangema liini järgijad äärmuslased ja siis teised sellepärast, et kes on hakanud terroristiks sellepärast, et neile lubati raha või neile räägiti midagi. see muudab meie võitluse aga väga keerukaks ja see tähendab, et see peab olema üleüldisesse poliitikasse sisse kirjutatud ja eh, me peaksime Euroopas see, et me oleme Euroopas keskendunud just ennetustegevusele, see on kõige olulisem, kui me saaksime seda teha rahvusvahelisel tasandil, oleks see veelgi parem, aga see ei ole lihtne. siin tuleb kasutada kanaleid, mida tuleb kontrollida, meil on olemas töörühm, mis hiljuti asutati äh, meil on tugevad suhted delegatsioonidega, Mauritaania teeb selleteemalist tööd, meil on head suhted Mauritaaniaga, kus on kontaktid ka usukogukondade ja vabaühendustega selleks, et äh, veenda inimesi, et paljud nendest, kes osalevad terrorirühmituste tegevuses, ei mõista ise seda, mida nad täpselt teevad. mul on alati hea meel kohtuda ka härra Brianiga, kes, kellega mul on väga hea kontakt. me tahtsime koos minna Liibüasse, loodan, et saame seda äh, ka teha. igal juhul on ta alati kohal ja see on väga hea, et liikmesriigid äh, on selles valdkonnas oma huvi üles näidanud. kas terroristid on paremini koordineeritud kui rahvusvaheline üldsus? Nad on, äh, neid vähem arvukad ja neil on vähem äh, vahendeid, kuid äh, meie oleme silmits Sahara ja Saheli komplekssusega. meil on Põhja-Aafrika ja direktoraat, Saheli direktoraat ja mõned terroristirühmitused jäävad nende kahe direktoraadi pädevusvaldkondade vahele ja ka see annab neile suure eelise. ma arvan, et ähm, püütakse sellesuunalisi jõupingutusi teha, kuid äh, kahtlemata tuleb tunnistada terrorismirühmituste mobiilsust ja mul on ka tunne, et äh, Mujau äh, rühmitus on suunatud Süüriale, paljud inimesed leiavad, et et ähm, need inimesed pärinevad just äh, linnapiirkondadest ja just Süüriast ja et äh, neid terroriste ei ahvatle äh, kõrbevõitlus. praegu võib öelda, et sellist sissevoolu Saheli piirkonda ei ole Süüriast kuid näiteks Liibüas ei ole meil võimalik selliseid probleeme praegu lahendada. mis puutub aga liikmesriikidesse, siis mina ei hakka siin hinnanguid andma selle kohta, mina toetan ähm, liikmesriikide koostööd Saheli piirkonnas, püüan omalt poolt läbi viia koordineerimistööd, kohtusime Hispaanias, kohtume Saksamaal järgmisena, ma arvan, et väga oluline on, et liikmesriikide eksperdid ja need, kes jälgivad Saheli piirkonda, saaksid ühiselt töötada, see ei ole alati väga lihtne, kuid ma arvan, et äh, seda peaks tegema mitteametlikus õhkkonnas, selleks et minna võimalikult kaugele oma töös ja olen öelnud, et olen valmis minema kõikidesse liikmesriikidesse, et seda tööd jätkata, see on väga huvitav töö ja seda ühtset visiooni tuleb konsolideerida, et mõista, millised on ohud ja vajadused. see on väga oluline äh, ja võib-olla just äh, niimoodi peaks äh, sellele küsimusele lähenema läbi visiooni harmoniseerimise. meil on ka palju suhteid USA-ga. olen isegi käinud Washingtonis ning kohtunud seal vastavate ametiisikutega eh, Nad on juba kümme aastat kaasatud Sahara piirkonna terrorismi küsimuse lahendamisse ja nende panus on põhiliselt tehniline. Nad aitavad meid varustusega, viivad läbi ühiseid sõjaväe väljaõppeharjutusi ja neil on üsna laialdane strateegia seal piirkonnas, nad ütlevad, et eurooplased peavad mõistma, et Põhja-Aafrika ja Saheli piirkonna näol on tegemist suure ohuga Euroopa Liidule ja teie asi on sellega tegeleda. Nad pakuvad tehnilises vallas konkreetseid teenuseid meile ja nad ütlevad alati, et äh, me saame teid aidata, öelge, mida teil vaja on. Ameerika sõjaväel on väga palju võrgustikke Saheli piirkonnas. Nad ei ole öelnud, et nad tahaksid olla liidriks selles vallas kuid nad on valmis meiega koostööd tegema. ma ei jõudnud kindlasti kõikidele küsimustele vastata, aga vastasin nii palju, kui sain. aitäh, mm, härra suursaadik, see oli meie esimene arvamuste vahetus selles formaadis ja kutsume teid kindlasti siia tagasi, sellepärast et tegemist on teemaga, eh, mis on väga pikaajaline ning eh, meie allkomisjon on juba palju tööd ära teinud Saheli teemal ning eh, meil on jätkuv huvi selle vastu. suur tänu teile ja palju edu selles missioonis, mis on väga keerukas, me kõik mõistame seda ja loodame, et järgmisel korral saate meile rääkida konkreetseid Euroopa Liidu tegutsemise tulemusi. Euh, aitäh, läheme nüüd kohe järgmise äh, päevakorrapunkti juurde, kuulamine, mis puudutab detsembrikuu ülemkogu, nii et kutsun siia kohe härra Serrano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 parler en anglais. Bien, chers collègues, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Lugupeetud kolleegid, ma palun, et need, kes soovivad jätkata Saheli teemalist arutelu, teeksid seda väljaspool saali. ja nüüd on meil kavas teine päevakorrapunkt äh, Ehm, kavatseme tegeleda äh, detsembris toimunud ülemkoguga, kus käsitlete muuhulgas ka kaitseteemasid, mm, jul-, ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat. Äh, meil on olemas äh, ülemkogu järeldused, igaüks võib neist teha omad järeldused, mina pean ütlema, et mina olin pettunud tegelikult selleks, et olla pettunud, peab äh, midagi ootama, tegelikult ma midagi erilist ei oodanudki, nii et selles mõttes on mu pehtumus suhteline, aga ikkagi äh, on mul kahju, et äh, kõige kõrgemal tasandil on edusammud siiski vägagi piiratud see on, ähm, klaas on veidi rohkem kui äh, pooltühi, mõned näevad siiski, et on veidi rohkem kui pooltäis, et meil on siiski teatav äh, ajakava, teatavad asjad on välja öeldud, nii et äh, igalühel on võimalus oma arvamust kujutada. ja nüüd tuginedes Äh, sellele, mida Euroopa Parlament on äh, teinud, äh, mida on hääletatud proua Kopa ja härra Kaaleri raportitele tuginedes, on selge, et me, et jäädud on all, parlamendi ootustest allapoole, vähemalt parlamendi enamuse ootustest allapoole ähm, Äh, loomulikult on tegemist äh, valdkonnaga, kus tuleb olla realistlik, nii et äh, ma siis üritan ka olla sama realistlik nagu meie riigi ja valitsusjuhid, ehkki ma oleks oodanud rohkemat oot-, võttes arvesse seda teekaarti, mis on kokku lepitud. praegu on meil tegemist aasta algusega ja uusaasta soovidega, nii et jäägem siis nende konsensuslike soovide juurde meil on äh, äh, tänane kohtumine jagatud mitmesse ossa ja kõigepealt annaksin sõna äh, härra Serranole ja härra Popovskile, kes on korduvalt käinud meie komisjonis ja ma paluksin neil kommenteerida ühiste julgeoleku ja kaitsepoliitika kohta vastu võetud järeldusi ja ma paluks teil rääkida ka sellest, et mida te ootate tulevikuks, nii et kõigepealt annan sõna härra Serranole aitäh, aitäh, et kutsusite meile, meid sellele kohtumisele, mis näitab, et äh, parlament on väga pühendunud äh, selle teemaga tegu, ka tegutsemisele. ja mis puudutab teie pettumust, siis see minu meelest ei ole äh, negatiivne, see on see ambitsioon, mis aitab meil teha edusamme, see on see ambitsioon, mida parlament on üles näidanud nendes raportites, millest te rääkisite ja nendes otsustes, mis on vastu võetud. ja me peame jätkama tegutsemist ja meie omalt poolt arvame, et need tulemused, mida saavutati, on siiski väga märkimisväärsed, need aitavad meil edasi liikuda äh, üsnagi märkimisväärselt ja me peame seda lähenemist jätkama järgmistel aastatel selleks, et äh, võimaldada Euroopa Liidu liikmetel mm, täita oma kohustusi selleks, et äh, tagada Euroopa ja Euroopa kodanike äh, turvalisus. The... jätkan siis inglise keeles kõigile allkomisjoni liikmetele ja Euroopa-Parlamendi liikmetele laiemalt tahame siis öelda, et meie oleme igal juhul valmis teiega tihedat koostööd tegema, tahame, et see protsess jätkuks. kõigepealt siis mida me juba saavutanud oleme. nimelt Ülemnõukogu alustas seda tööd detsembris kaks tuhat kaksteist, anti mandaat kõrgele esindajale Euroopa Komisjonile ning Euroopa Kaitseagentuurile. me äh, soovisime tõhusamat ÜJKP-d, samuti suuremat kriisihaldusvõimekust ning samuti ka tugevdada äh, tehnoloogilist baasi see protsess, millele pandi alus kõige kõrgemal tasandil ehk siis äh, ülemkogus ja tegelikult kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal näitas juba konkreetseid äh, tulemusi. me kaasasime kõik sidusrühmad, mõttekojad, äh, ettevõtted, komisjoni, Euroopa Parlamendi, loomulikult nõukogu, ülemkogu kõrge esindaja, samuti Euroopa Kaitseagentuuri ja ka kõik liikmesriigid eraldi. kõik need sidusrühmad on pakkunud oma ideid ja võimaldanud sellel protsessil edasi liikuda. komisjon tuli välja omapoolse teatisega selle kohta, mis on siin väga oluline dokument ja kõrge esindaja töötas välja ka raporti ja kokkuvõttes Välisasjade Nõukogu novembris kiitis heaks järeldused ja kui te neid vaatate, siis te näete, et siin on üle neljakümne eri ülesande. Nende järelduste põhjal toimus ka väga hea arutelu detsembris ülemkogus ja kui me vaatame jällegi siis ülemkogu järeldusi, siis me näeme, et seal on kirjas üheksateist eri tegevust nüüd ülemkogust endast ja arutelust, mis seal detsembris toimus, minu arvates oli see pretsedenditu arutelu Euroopa Ülemkogus. mitmeid aastaid ei olnud tegelikult sellest teemast nii kõrgel tasandil räägitud. nii et esimest korda räägiti sellest nii kõikehõlmavalt. lisaks toimus arutelu kohe pärast seda, kui ülemkogu üldse äh, kogunes, tehti ka avaldus riigi- ja valitsusjuhtidele, tunnustades väga Euroopa Liidu jõupingutusi, muuhulgas ka äh, sõjatööstuse jõupingutusi ning ka sõjalist võimekust äh, Euroopa Liidu liikmesriikides. sellele järgnes väga aktiivne mõttevahetus riigi- ja valitsusjuhti vahel üle poole nendest võtsid ka sõna, arutelu kestis üle kahe tunni, nii et tegemist oli tõelise mõttevahetusega. mina tahaksin siit välja tuua mõned olulisemad ideed. esiteks tundub, et Euroopa Liidu liikmesriigid on tõesti mõistnud seda, et nad peavad võtma ka endale vastutuse julgeoleku tagamiseks Euroopa Liidus ja et seda kõike ei saa jätta lihtsalt mineviku kokkulepete kanda. Ameerika Ühendriigid on nüüd teistsuguses olukorras ja seega peavad Euroopa Liidu liikmesriigid tagama, et neil on endal vastav võimekus olemas ja vältima olukorda, mis võiks ohustada liikmesriikide julgeolekut. nii et ma arvan, et see on siin see kõige olulisem järeldus, mille võib teha liikmesriikide valitsusjuhtide öeldust. mida see siis tähendab? kõigepealt loomulikult vajaliku sõjalise võimekuse väljatöötamine, sellepärast et hetkel see piisav võim tingimata ei ole, mitmed riigi valitsusjuhid viitasid äh, oma sõjalise võimekuse läbivaatamisele või ülevaatamisele, et millised vahendid, relvastus peaks olema nüüd, loomulikult selleks, et kaitsevõimekus meil olemas oleks, peab olema meil ka kaitsetööstus ja ka tehnoloogiline baas, mis seda võimaldaks, nii et see oli ka üks oluline järeldus riigijuhtide arutelust. veel üks punkt, millele paljud viitasid oli järgmine, nimelt Euroopa Liit võimaldab kõigil mõista seda, et äh, julgeolek on valdkonnaülene teema. Euroopa Liit on see koht, kus on võimalik kõik need erinevad tööriistad kõige tõhusamalt koondada, kuigi me hetkel siiski ei ole veel nii tõhusad, nagu me peaksime olema. nii et äh, see kõikehõlmav aspekt, selle kallal peab veel tööd tegema nüüd, kui me ei räägi mitte ainult äh, tsiviilkriiside haldamisest, vaid ka kõikidest teistest äh, missioonidest ja valdkondadest, siin ka justiits- ja siseküsimused äh, ja ka teised valdkonnad, nii et just nimelt sellele kõikehõlmavusele rõhuti ka ülemkogus. jah, loomulikult Euroopa Liit peab siin tugevasti tööd tegema, aga ta ei saa seda teha üksi Euroopa Liit peab tegema koostööd partneritega, strateegilisi partnereid ja organisatsioone, kellega me koostöö, koostööd teeme, on mitmeid. see ei piirdu mitte NATO-ga, meil on ka ÜRO, Aafrika Liit ja ka teised mitmetes riikides. sekkudes kriisidesse kaugel Euroopa Liidust siis tegelikult me ei räägi mitte puhtpaljast sekkumisest, vaid lõppkokkuvõttes me peame aitama riike, kus me sekkume ikkagi töötama välja ise oma võimekuse. nii et see oli ka üks nendest sõnumitest, mille välja saatsid riigi ja valitsusjuhid. nüüd edasi täiendavuse aspekt, vajadus koordineerida, teha tõhusat koostööd NATO-ga. NATO peasekretär pidas samuti kõne ning tema öeldust tuli see väga selgelt välja. nii et koostöövõimalusi on meil veel ja seda ideed toetasid ka enamik sõnavõtjatest lõppkokkuvõttes soovitakse tihedamat koostööd kõikide erinevate äh, osapoolte vahel, eriti just liikmesriikide vahel, muuhulgas siis sõjalise võimekuse arendamiseks, vaid ka nende kasutamise ja äh, hooldamise osas üks hea näide selleks, millele mitmed ka viitasid, on on Euroopa lennuliikluse juhtimissüsteem, nii et tegemist on siis äh, keskusega, mis on ühine liikmesriikidel. see võimaldab ühendada äh, vahendid ja seda keskust kasutatakse, seda süsteemi siis äh, kasutatakse erinevatel missioonidel, nii et sellist mudelit oleks võimalik kasutada ka teistes valdkondades. nüüd, millised on väljakutsed, kõigepealt eh, ellurakendamise aspekt, otsuse ellurakendamine. üks peamisi raskusi on säilitada meie tegevust sama suurel tasemel nagu siiamaani ja selles mõttes on mängida oluline roll kindlasti Euroopa Parlamendil. nii, nimelt mitte seda, lasta sellel hool siis raugeda nagu te teate, siis järgmine kohtumine on kokku lepitud juuniks kaks tuhat viisteist, nii et kõik erinevad osalised peavad nüüd kõik tegevused ellu rakendama kuni aastani kaks tuhat viisteist. osa nendest kindlasti jõustuvad juba aastal kaks tuhat neliteist, kõrgel esindajal on palutud välja töötada ka aruanne kahe tuhande neljateistkümnenda aasta arengute kohta, nii et seda me siis ka ootame julgeoleku tagamine ei ole midagi sellist, mida saaks teha paari aastaga ja võimekust me suurendada ka paari aastaga ei suuda. me peame ikkagi tagama selle, et kõik need otsused, mis on tehtud, et neid praktikas ka järgitakse. me oleme juba tuvastanud teatud valdkonnad, kus ta võimekust peaks suurendama kaugjuhitavad eh, õhusõidukite süsteem, õhus tankimine, eh, küberjulgeolek ja nii edasi. aga küllap nüüd alguse saanud protsess aitab meil ka tuvastada veel teisi eh, puudujääke. teatud hulk kohtumisi on juba ette nähtud, juba ära planeeritud, aga härra Popovski siis raagib sellest äh, rohkem, näiteks äh, Euroopa Kaitseagentuuri iga-aastane kohtumine kahekümne kaheksandal märtsil, mis annab meile kindlasti lisainformatsiooni. komisjon korraldab samuti konverentsi neljandal märtsil, mille eesmärk on siis Euroopa kaitsepoliitika eesmärkide seadmine või selle teemaks on see. kindlasti Maciek Popovski räägib sellest juba täpsemalt. ja kõrge esindaja kindlasti osaleb selles töös väga aktiivselt. nüüd meie ülesandeks on siis vaadata, kuidas ülemkogu saab selles töös osaleda, et ikkagi eh, siin oleks ka järelmeetmed, et kõike päriselt ellu rakendatakse, kuidas seda teha saab meil on plaanis ka olulised tippkohtumised näiteks Aafrika riikidega, kes on ju meile väga olulised partnerid. me peame siis vaatama, kas pärast seda tippkohtumist on meil võimalik ka midagi ära teha näiteks rahastamise osas, samuti ka varustuse ja väljaõppe küsimustes, mis on ka väga tähtis teema, nii et kuidas me saame paremini varustada ja välja õpetada neid riike, keda me abistame. ja ühtlasi ka Aafrika kiirreageerimisjõudude küsimus, nii et see on teema ka, mis tuleb arutlusele tippkohtumisel Aafrika riikidega ja üleüldse räägime siis laiemalt Aafrika rahu tagamise struktuuris äh, septembris toimub NATO tippkohtumine. seal peab Euroopa Liit tutvustama tööd, mida ta on siiamaani teinud lisavõimekuse saavutamiseks, mis loomulikult oleks kasulik ka NATO seisukohast. on ette nähtud ka mõningad kahepoolsed kohtumised enam ei ole ka saladuseks see, et tippkohtumine toimub Ameerika Ühendriikidega. president Obama tuleb ka Brüsselisse ja see on tema esimene ametlik visiit Euroopa Liidu institutsioonidesse, siia tuleb ta siis märtsi lõpus. see on ka üks võimalus neid küsimusi arutada ülemkogu roll on meie silmis olnud oluline terve selle protsessi äh, vältel, sest et see on võimaldanud otsuste vastuvõtmist kõige kõrgemal tasemel ja ühtlasi kõike seda on tehtud väga koostöövalmilt, mis on ju iseenesest kiiduväärt ja me loodame, et ülemkogu jätkab oma tööd ka edaspidi. ja sellega teeksingi või sellega lõpetaksingi siis oma lühikese kokkuvõtte, aga loomulikult vastan kõikidele küsimustele, kui te soovite. Euh, aitäh, härra Serenood olen ma pidanud äh, alati üheks kõige äh, paremaks äh, diplomaadiks Euroopa Liidus ja tal on peaaegu õnnestunud mind veenda Bref, mais euh, en tout cas, vous m'avez vous m'avez convaincu de façon extrêmement flattante. Te igal juhul veensite mind ähm, väga meelitavalt selles, millist rolli saab parlament selles protsessis mängida, nii et äh, aitäh igal juhul väga selle väga, selle väga täieliku ülevaate eest. äärmiselt olulist rolli mängib muidugi äh, nõukogu eesistuja esmalt selle teema päevakorda võtmisel, sest äh, see ei ole iseenesestmõistetav ja loomulikult ka selles, et äh, edasised arutelud oleksid äh, sisukad ja tehtud on edusamme, see oli esima-, esimene kord pärast kahe tuhande kaheksandat aastat, et selline arutelu toimus ja see iseenesest on juba kiiduväärt nüüd saab sõna härra Popkovski välisteenistusest, ja oma sissejuhatuses olin ma küllalt kriitiline, aga ma pean rõhutama, et äh, kõrge esindaja äh, raport, mis oli arutelude aluseks, oli äärmiselt hea ja selles on väljendatud äh, ka väga palju neid muresid, mida on väljendanud Euroopa Parlament seoses missioonide koordineerimisega ja nii edasi, mida teie siis äh, omalt poolt ütleksite äh, ülemkogu kohtumise kohta? aitäh äh,, tegelikult te võtsite mul sõnad suust, sest äh, ma ütlesin, et äh, ma oleksin tahtnud parlament, öelda, et parlament on äh, palju juba sõnastanud äh, sellest, äh, mida ülemkogu on sõnastanud äh, või äh, kõrge esindaja, ma tänan teid lahkete sõnade eest kui ma nüüd võtaksin kokku detsembri ülemkogu ühe lausega, siis ma ütleksin, et ähm, riigipead ja valitsusjuhid äh, kuulutasid äh, kaitsepoliitika selleks, mm, mida Helmut Kohl nimetas ähm, ülemuste vastutusalaks seega oli eesmärgiks panna kaitse- ja julgeolekupoliitika olulisele kohale poliitilistes agendas ja kahe tuhande kolmeteistkümnes aasta oli kaitse- ja julgeolekupoliitika aasta, sest me veetsime nii palju aega ülemkogu ettevalmistamisega ning äh, selle arutelu väljakuulutamine juba vallandas palju positiivset energiat, avaldati palju mitteametlikke dokumente, nii poliitilisi kui akadeemilisi, ka tööstuse poolt ja kõik äh, olid äh, komisjoni ja kõrge esindaja suuna poolt. kõigepealt tahaksin rääkida üldisest hinnangust ja siis sellest, kuidas me peaksime edasi liikuma. kui me mõtleme selle peale, kus me paiknesime eelmisel aastal jaanuarikuus, siis kuidas oleksime tollal defineerinud seda, mida ülemkogu oleks pidanud saavutama, soovisime head dialoogi, läbivaatamisklauslit, rohkem nähtavust ja äh, kohustuste võtmist Euroopa liidrite poolt ja ma arvan, et kõike seda õnnestus ka saavutada. selgelt äh, tunnistati kaitsepoliitika olulisemaid äh, küsimusi, mis on ka selgelt välja toodud äh, järeldustes. kõrge esindaja raportis Äh, sõnastati väga selgelt strateegiline kontekst äh, vastusena ka nendele liikmesriikidele, kes nõudsid strateegilisemat arutelu ja see on midagi, millega jätkame, sellepärast et äh, tulevasel kõrgel esindajal on mandaat ähm, luua uus muudetud strateegiline kontekst, nii et tal on mandaat et sellega edasi minna ja Karl Pilt, kes äh, selle äh, projekti algatajaks oli, ütles, et protsess loeb rohkem kui tulemus. nii et ma arvan, et äh, latti tõsteti üldiselt kõrgemale ja ma olen väga tänulik ka kriitiliste kommentaaride eest kuid samas oleme saanud ka väljaspool Brüsselit positiivset tagasisidet akadeemikutelt ja näiteks ka tööstuselt. Tom Andersilt, kes üldiselt on väga kriitiline Euroopa Liidu kaitse- ja julgeolekupoliitika arengu suhtes, kuid tema esmane hinnang oli positiivne ülemkogule, nii et meil on järgmiseks kaheks aastaks tegevuskava olemas, palju väljakutseid, millest mm, peame ülevaate tegema ning struktureerima edasist tööd meil on ainuüksi üheksateist tegevusvaldkonda, mis tulenevad otseselt ülemkogu järeldustest, kaasates komisjoni kõrget esindajat Euroopa Kaitseagentuuri, meil on terve rida jätkuvaid projekte, millest mõneti ka käs-, räägitakse järeldustest, meil on näiteks Euroopa merendusstrateegia, mille peaks juunikuus vastu võtma sellel aastal ning otsus, mis võeti vastu esmaspäeval, käivitada kaitse- ja julgeolekupoliitika operatsioon Kesk-Aafrika Vabariigis, mis on seotud samuti kõrge esindaja mandaadiga mille ülemkogu talle andis. ma võin selle küsimuse juurde veel tagasi tulla, kui te soovite, kuid äh, praegu jätaksin selle. enne meie kohtumist äh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta juunis äh, on meil kindlasti veel mitu võimalust kõrgel tasemel kohtuda ja Pedro mainis kahepoolseid või mitmepoolseid kohtumisi ja Euroopa Liidu ja Aafrika puhul on see eriti oluline, sest paljud asjad, mida me peaksime tegema, näiteks selle algatusega e, jätkamine, mille nimi on väljaõpe ja varustamine, selleks et meie partnerid saaksid ise rohkem vastutust võtta, kehtib eriti just Aafrika puhul. ja samuti NATO näeb samuti ülemkogu väga olulise sammuna edasi. ja me näeme seda ka korduvalt, sellepärast et Chicago kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta tippkohtumine oli oluliseks äh, lävepakuks äh, Euroopale. nii et äh, kõik see on aidanud kaasa sellele, et ülemkogu kaitsepoliitikat käsitles mõned ülesanded, mis meile anti, on väga konkreetsed, nagu dokument, milles käsitletakse Sahara ja Saheli piirkonna piiriga, piiridega seonduvaid probleeme. mainisin seda väljaõppe ja varustamisalgatust, samuti peame järgmiste nädalate jooksul ähm, tegema ülevaate operatsioonide rahastamisest ja äh, liikmesriigid tahavad näha, kuidas saaks sisse viia rohkem paindlikkust missioonide ja operatsioonide rahastamisse. meil on ka süsteemne ülesannete rida, mis on pikemaajalise süsteemse ka julgeolekukoostöö väljatöötamine, mida tuleb teha Euroopa Liidu tasandil, sealhulgas topeldamata juba olemas olevate NATO äh, struktuuri. me kavatseme tihedat koostööd teha liikmesriikidega kaitse- ja välisministritega, sest äh, nemad peavad olema kursis kõige sellega, mida me teeme. muidugi teeme tihedat koostööd ka Euroopa Komisjoniga. Äh, tööstuspoliitika teemal. ja meie ajakava on äh, küllalt põhjalik. nii et ÜKP suund järgmisteks aastaks, aastateks on väga selge. me oleme üldiselt rahul ülemkogu tulemustega ja saame sellest julgustust oma töö jätkamiseks. me kaasame muidugi ka, ehm, ka pärast ülemkogu erinevaid sidusrühmi, nagu ka juba enne ülemkogu koondumist. aitäh. ja nüüd al al alustame siis aruteluga, kolm sõnasoovijat on endast märku andnud, esmalt härra Kaalar, palun. aitäh härra esimees, aitäh ka mõlemale kõnelejale ma arvan, et parlamendi ootuste ja selle vahel, mida, mis oleks äh, võinud juhtuda, et tulemused oleksid olnud veelgi halvemad, pole asi üldse nii halb, võib äh, nende otsustega põhjal on äh, võimalik äh, tööd jätkata, sama käib ka viieteistkümnenda novembri välisministrite kohtumise kohta ning ähm, kui vaadata kõiki asju koos, siis tegelikult on meil piisavalt võimalusi tööd jätkata. jah, la force des choses, die realität tõsiasjad äh, äh, Kesk-Aafrika Vabariigis ja selle naabruses äh, on, sunnivad meid tegutsema, Ameerika sõbrad ei saa meid ilmselt seal aidata, aga teisalt oleme sundinud ühi-, sunnitud ühiselt tegutsema, sest me ei saa kõiki ülesandeid jätta oma partnerite hooleks. oluline on kõigepealt äh, tegeleda kõige olulisemate asjadega, esiteks äh, Ateena mehhanismi läbivaatamine. ma arvan, et me peame töötama selle nimel, et me saaksime oma potentsiaali korralikult ära kasutada ja kui meha-, rahastamismehhanism takistab seda, et äh, partnerid, kes oleks nõus panustama, ei saa panustada, sest nad ei saa seda endale rahaliselt lubada, siis on see märk sellest, et meil on vaja teha muudatusi. ma mõtlen alati sellele, millest räägib Anna Gomes, et Pol-, Portugalil on olemas võimekus, seal on olemas la-, laevastik ja sõdurid, aga kui sajaprotsendiliselt on vaja kõiki kulusid ise kanda ja ei ole mingit sellist äh, kulude jagamise mehhanismi sisse, see taga ei toimu. ja siis äh, jääb äh, kogu raskus nende suurte riikide kanda, kes nagunii kogu aeg kõiki asju peavad tegema ja kes äh, siis, äh, kelle jõust enam ei piisa, nii et meil oleks vaja sellist reformitud mehhanismi, mis saaks anda panuse. ma olen rahul ka ma olen rahul ka nende aspektidega, mis äh, puudutavad sertifitseerimist, äh, et sellega liigutaks kiiremini edasi, ma arvan, et see aitab meil kulusid kokku hoida ja toetab ähm, moderniseerimist. muus osas olen aga lootusrikas et äh, võttes arvesse seda lühikest aega, mis on jäänud veel järgmise aasta keskpaigani, kui toimub äh, järgmine ülemkogu, et äh, välis- ja kaitseministrid peavad selle aja jooksul ka näitama, et nad neid otsuseid ellu rakendavad ning ma loodan, et nii komisjonis kui Euroopa välisteenistuses on inimesi, kes peavad äh, sellega seoses koostööd tegema. komisjonis on varem olnud äh, vastuväiteid sellele, aga nüüd äh, on olukord teistsugune ja kokkuvõttes olen ma saavutatuga rahul, aga ma arvan, et oluline on ka see, et parlament peab survet säilitama äh, selleks, et ähm, toimuks ka rakendamine ja et kõik ei jääks lihtsalt paberile, aitäh. Merci, äh, Anna Gomes uh,. I, I think I... aitäh, Anna Gomes, palun. jah, muidugi ma mõistan, et teie ülesanne on meil esitleda asju parimas valguses, kuid ta kahjuks äh, hoolimata teie jõupingutustest äh, mina ei näe äh, seda, et ülemkogu usuks, et kaitsepoliitika on oluline. see on nagu tööhõive, sellest räägitakse väga palju, aga mitte midagi ei tehta. ja kaitsepoliitika kohta öeldakse samuti, et see on oluline, aga mitte midagi ei tehta. me näeme vastupidist me näeme, kuidas äh, Kesk-Aafrika Vabariigis kuulutatakse välja genotsiid ja meie ministrid otsustavad läbi viia klassikalise JKP operatsiooni, mille käivitamine võtab nädalaid, samas kui nad võiksid kasutada olemasolevaid lahingurühmi, mida ei ole kunagi varem kasutatud. ma tean, et ähm, Saksamaal uue koalitsiooni, uue valitsusega on lootust, et Euroopa kaitsepoliitikas saavutatakse midagi rohkemat. ja nägin, et öeldi, et Kesk-Aafrika Vabariigi missioon on väga oluline, aga meie selles ei osale. me loodame seega, et nad annavad siis vähemalt mingisugust teistsugust toetust sellele missioonile. aga see näitab, et äh, seda missiooni ei nähta kui midagi, mis puudutab meid kõiki. ja mul on väga kahju, kuid härra Popovski, te püüdsite öelda, et ähm, rahastamise läbivaatamine hakkab nüüd toimima. ma ootasin selle läbiviimist juba viimaseks tippkohtumiseks, me räägime sellest juba üle aasta, parlament tegi oma töö ära, tegi oma kodutöö ära, andis kogu vajaliku info ülemkogule, siis ülemkogu tuleb ja ütleb, et me hakkame seda tegema, kaua siis veel tuleb oodata seda? ja me näeme, et äh, seda küsimust ei käsitleta kiireloomulisena. ja merendusjulgeolek, see, sellel teemal pidi toimuma eraldi ülemkogu, meie tegime oma kodutöö ära, aga mida tegi ülemkogu ja kuidas see on seotud komisjoni organiseeritusega? näiteks kõrge esindaja, kes on juhtumisi ka komisjoni asepresident, peaks see kõik need äh, merendust äh, puudutavad peadirektoraadid äh, kokku ja koordineerima strateegiat äh, merendusjulgeoleku strateegiat ning äh, ootan järgmist äh, sõnavõttu, et äh, rääkida ka võimekusest. aitäh nüüd härra Van Orden, kes ilmselt näeb seda tippkohtumist suure eduna. esimees, me kõik tunneme, et me panustasime ülemkogu tulemustesse ja tahaksin õnnitleda härra Serranot ja härra Popovskit, et nad äh, nii positiivselt on meelestatud ähm, me ähm, valmistasime ülemkogu terve aasta jooksul ette äh, kaitsepoliitika pidi tõelise hoo sisse saama ülemkogult, kuid kahjuks seda ei toimunud ning kahjuks ole, kuulsin juba kolmandat korda seda arvu nelikümmend üheksa ülesannet ja kohtume uuesti kahe tuhande viieteistkümnendal aastal kui teil on nimekiri neist neljakümne üheksast ülesandest, siis võib-olla saaksite meile selle edasi saata, me hindaksime seda väga kõrgelt. tahtsin teha omalt poolt paar lisamärkust. me peame olema väga selged selles, et äh, laiapõhjalises lähenemises ei ole midagi uut Euroopa Liidus, ma tean, et Euroopa Liit äh, on püüdnud ähm, seda ideed kuulutada enda omaks, kuid see ei ole nii, isegi ISAF äh, ja NATO Afganistanis äh, oma üles, oma rekonstrueerimismeeskondadega ja kõikide nendega, kes toetasid sõjalisi operatsioone on äh, laiapõhjalise lähenemise kehastus. ja me ei saa iga kord, kui mõned eurooplased midagi teevad, hakata rääkima sellest kui Euroopa Liidu algatusest. ma arvan, et teie näide öö, äh, õhuliikluskontrollist, äh, sellel ei ole midagi pistmist Euroopa Liiduga, kuid see, kuidas seda kirjeldatakse, kõlab sedamoodi nagu oleks tegemist järjekordse näitega Euroopa Liidu algatusest. tegelikult oli tegemist Inglise-Prantsuse algatusega üheksakümne viiendal aastal. ja sellest ajast peale on seda edasi arendatud. Um, uh, the thing I'm particularly interested. Mm. Hello. I'll call you, I'll call you right back. I'm expecting urgent news about ootasin uh, uudiseid selle kohta, et minu teine lapselaps äh, sündis, äh, nii et äh, räägin teile sellest kohe, kui see juhtuma peaks Kesk-Aafrika Vabariigi missiooni kohta tahaksin rohkem kuulda, kes seda juhtima hakkab, kuhu paigutatakse baas, kes hakkab koha peal juhtima käsuliini kui kiiresti operatsioon käivitatakse millised on piirangud, millist helikopterit tuge pakutakse, kui palju on selle peale mõeldud, ma oleksin väga rõõmus, kui ma selle kohta rohkem kuuleksin. jah, Jeffrey, homme hommikul on meil konkreetne kuulamine Kesk-Aafrika Vabariigi kohta, nii et võib-olla täna ei hakka me seda käsitlema põhjalikumalt. aitäh, proua Panajutova! Merci, monsieur le president Um, so I would like to, to ask. aitäh, tahaksin esitada kaks küsimust vastavalt ülemkogu järeldustele ja soovitustele. kõigepealt tuge, tuginedes võimekuse ülesehitamise soovitusele, kas te arvate, et see on saavutatav tulevikus, võttes arvesse praegusi eelarvepiiranguid liikmesriikidest ning teine küsimus äh, puudutab seda küsimust, äh, seda fakti, et äh, ülemkogu ei võtnud vastu uut kaitse- ja julgeolekustrateegiat ega kaasajastanud ka olemasolevat, sellepärast kutsuti kõrget esindajat kahe tuhande viieteistkümneks aastaks strateegilist peast äh, konteksti ümber hindama ning härra Popovski oli valmis meile ka seda detailsemalt tutvustama, nii et kas teie arvate, et see hindamine võiks äh, välja arendada uue strateegia või kaasajastatakse olemasolevat strateegiat? aitäh, äkki alustab Maci ja pärast sõna Pedro. Just two, three questions, but there were also some issues suur tänu, ma tahaksin nüüd vastata kolmele eri küsimusele, kõigepealt rahastamise küsimus. Ateena mehhanism, see tuleb nii ehk naa läbi vaadata, see on juba kavas. seda tuleb teha siis selle aasta lõpuks, aga seda protsessi tuleb veidi kiirendada üks äh, peamisi, kui mitte kõige tähtsam küsimus on just nimelt äh, maksumus ja see ei ole ju uus teema. teenamehhanismi loomise algusest peale on ikka ja järge, jälle räägitud sellest, et milline on see ühine maksumus. kui me nüüd seda definitsiooni laiendame, siis see kaasab väga suure hulga liikmesriike sealhulgas need, millest räägiti eile koosolekul, kus me kõik ka kohal olime. aga me peame ikkagi üritama, me oleme varem ka üritanud. sel teemal on toimunud väga elavad arutelud. näiteks kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, kui Ateena mehhanism eelmine kord läbi vaadati, siis üritasime me samal ajal rääkida ka startup fondist mis on täiesti aluslepingus ette nähtud vahend, kuid mida ei kasutata, sest et liikmesriigid seda teha ei soovi, nii et meie oleme mitu korda selle asja tõstatanud, läbirääkimiste vooru, voore oli mitu. ja nüüd siis proovime uuesti. nii et korraga teeme siis tööd kahel eri suunal ühelt poolt Ateena mehhanismi läbivaatamine ja teiselt poolt äh, sõjaliste missioonide rahastamine ja teiselt poolt siis veel või siis kolmandaks veel tsiviilmissioonide rahastamine, mida rahastatakse ju muudest vahenditest. lõppkokkuvõttes me tahame suuremat paindlikkust selles osas, kuidas me raha kulutame. küllap teid ei üllata see, et ma ei ole nõus proua Komešriga, kui ta väitis, et mitte midagi ei toimu Kesk-Aafrika Vabariigi missiooni alustamine ju näitab, et midagi ikkagi toimub või, või kohe-kohe hakkab toimuma. tulen Kesk-Aafrika Vabariigi juurde hetke pärast tagasi, muidu siin kordan ennast liialt. nüüd kõigepealt siis äh, merendusstrateegia ja arutelu sel teemal. see ei ole iseenesest midagi uut me mõistame komisjoniga üksteist hästi ja ettepanek strateegia osas peaks tulema välja nüüd iga hetk. nii et võib-olla juba märtsis. ja lõplik otsus nõukogus siis juunikuus, nii et me oleme jõudnud üsna kaugele ja peame lihtsalt kokku tooma kõik need erinevad osalised, äh, erinevad direktoraadid Euroopa Komisjonis ja ka välisteenistuse. nii et see töö on juba käimas. härra Van Orden, loomulikult ma saadaksin teile hea meelega nimekirja nendest äh, missioonidest või ülesannetest, sellega ei ole mingit probleemi, liikmesriikidel on need ka laiali jagatud nüüd kõikehõlmav lähenemine, me tegelikult ei olegi väitnud, et see oleks midagi uut. see on lihtsalt äh, üks võimalik äh, meetodeid, me tahame võimalikult äh, hästi tööd teha. jah, NATO-s on väga konkreetsed kogemused olemas, ÜRO teostab oma eesmärke koha peal nagu üks mees, see on ka siin selline äh, lähenemine, mis on olemas, meie tahame ka selliste kõikehõlmavat lähenemist, selle ideega tuldi välja just enne ülemkogu, see on poliitiline raamistik, nii et see on lihtsalt äh, üks viis, kuidas asju teha. me ei kunagi ei olegi väitnud seda, et me hakkaks nüüd midagi uut äh, leiutama, see on lihtsalt meie töömeetodite paremaks tegemine. nüüd Kesk-Aafrika Vabariik, jah, ma saan aru, et me räägime sellest eraldi äh, aga kõigepealt siis äh, lahingugruppidest, see tõstatub ikka ja jälle. sõjalise komitee pea ka selles detailselt äh, selgitas seda siis ülemkogus, aga äh, sõjalised eksperdid jõudsid järeldusele lahingugruppide osas ja lahingugrupid ei ole eelistatav variant, seda sellepärast, et lahingugruppe saab kasutada vaid saja kahekümne päeva jooksul, kui need on Euroopa Liidu omad. Kesk-Aafrika Vabariigi missioon aga ilmselt jääb sinna neljaks kuni kuueks kuuks, see on veel kinnitamata. ja praegune lahingugrupp ei ole tegelikult loodud nii, et nad saaksid tegeleda kõikide erinevate ülesannetega, mis on ette nähtud kriisi lahendamismehhanismis näiteks nad ei saa olla nõuandvaks organiks AFISMA juures. ja sõjalisest vaatenurgast kõige tähtsam on see, et erinevad operatsioonid ja nende vaheline koordinatsioon toimuks hästi, nii et AFISMA, Aafrika Liit, Prantsusmaa missioon, Prantsusmaa on siis see, kes seda kõike hakkab haldama Euroopa Liidu mõttest, nii et Euroopa Liidu sõjaline komitee jõudis järeldusele, et see on parem variant kui lahingugrupi kasutamine. detaile me veel ei tea, ei ole ka kokku lepitud operatsiooni nimes, aga see peaks siis iga hetk ka otsustatama, see mingi probleem iseenesest ei ole nüüd järgmine samm on see, et me ootame Julgeolekunõukogu resolutsiooni ära, mis peaks heaks kiidetama järgmise nädala jooksul. küllap kolleegid räägivad sellest juba järgmistes teemades ka pikemalt. nüüd tsiviilvõimekus, jah, see on väljakutse, sellepärast et väljaõpe ei ole ju veel piisavalt hea tsiviilmissioonides me alati tegelikult ju konkureerime varustuse osas, vahendite osas kohapealsete organisatsioonidega, me tahame eelkõige tugineda siin ikkagi parimatele tavadele. ja tegeme tööd ka selle nimel, et missioonid saata koha peale kiiremini. julgeolekustrateegia, ütlen seda, mida ma sissejuhatuses juba ütlesin kas tuleb uus Euroopa Liidu julgeolekustrateegia või siis ajakohastatakse olemasolevat või veel midagi muud, see küsimus on veel lahtine. kõrge esindaja sellega praegu ka tegeldab, konsultatsiooni protsess liikmesriikidega käib, siis läheb see ülemkokku ja siis võib ju nii minna, aga ma ei saa midagi siin ette ära üritada arvata liikmesriigid tundub, et ei ole üksmeelel selles osas, kas Euroopa Liit vajab uut strateegiat või mitte. meie ei tahtnud tegelikult selles arutelus väga osaleda, aga kõik on nõus sellega, et me peame siis mõtlema, milline meie strateegia on, millised on meie seisukohad meie kui julgeoleku teguri osas suur aitäh, suur aitäh kõikide väga kasulike kommentaaride eest, ma võtan neid julgustavana tuleviku suhtes. Teid kuulates või enamike kommentaare kuulates järelduste kohta ja ka järgneva töö kohta, siis võtan ma seda kõike üsna entusiastlikult, te tahate rohkem, mitte vähem. ja niikaua, kui kõik tahavad veel ja veel ja mitte vähem, siis oleme me õigel teel ilmselgelt äh, me ei ole veel eesmärke saavutanud, seda tunnistame me kõik, aga me oleme igal juhul õigel teel. hea oleks ka meelde tuletada seda, et äh, paljud või suur osa tegevusest, mis on veel teha, tegelikult ei ole Euroopa Liidu teha. enamikult on tegemist asjadega, mida peab tegema, mida peavad tegema liikmesriigid, suurendama omaenda sõjalist võimekust ja nii edasi Euroopa Liit loomulikult saab seda tööd julgustada, seda tööd ka lihtsustada läbi Euroopa Liidu Kaitseagentuuri, kuid ka komisjoni. aga vastutus julgeoleku ja ka kodanike julgeoleku eest on lõppkokkuvõttes ikkagi liikmesriikidel ja eks nad siis ise otsustavad, kuidas nad selle vastutusega toime tulla tahavad Euroopa Liit loomulikult mängib siin ka olulist rolli ja me ka kasutame kõiki mehhanisme, mis meil olemas on. ülemkogu järeldustes oluline aspekt oli just nimelt ka ÜJKP mehhanismide tõhustamine ning ka Euroopa Kaitseagentuuri tõhustamine. komisjon peab abistama liikmesriike eh, sõjalise võimekuse suurendamises ning samuti ka mis puudutab siis äh, kaitsesektori tehnoloogilist baasi. me oleme kõik nõus, et see kõikehõlmav lähenemine ei ole midagi Euroopa Liidule spetsiifilist, aga me ikkagi üritame teha siis oma tööd võimalikult hästi. nüüd minu enda kogemused näitavad, et Lissaboni leping tõesti muutis olukorda kardinaalselt juba siis, kui kaitse või vabandust, kriisi haldamismehhanism loodi, siis tegelikult on olukord täiesti teistsugune. me ei ole veel jõudnud sinna, kus me tahaksime olla, aga igal juhul on edasiminek olnud väga suur. ülemkogu näitas, et Euroopa Liit on tõesti selline eriline koht, kus kõiki neid asju arutada saab ja kus saab teha ka operatiivseid otsuseid. loomulikult see ei tähenda siis, et me loorberitele puhkama jääme. me ei ole kõike saavutanud, mida me peaksime saavutama, kindlasti mitte, aga ega midagi, hakkame siis tööle ja teie sõnu igal juhul võtan väga julgustavana siis meie tuleviku osas. aitäh, te ütlesite et et äh, oli kolm teemavaldkonda, esimene puudutas võimekust, teine kaitsetööstust äh, ja Euroopa Komisjoni äh, teatis, millest me oleme siin rääkinud volinike Barnier ja Tajaniga, oli üks selle arutelu tugisambaid. tegemist on lõppkokkuvõttes ilmselt selle teemaga, millega me enam-vähem äh, kõige rohkem rahul oleme, võttes arvesse piiranguid äh, ja mm, ettepanekuid, mis olid tehtud. Äh, nii et nüüd on meil rõõm tervitada Philippe Brunet, kes just hiljuti oli meie komisjonis selleks, et rääkida meiega kosmose teemadest. härra Bruno on äh, Äh, ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraadi äh, direktor äh, tegeleb kosmose ja mm, julgeoleku ja kaitsetööstusega. aitäh, härra Donjon, ma tahaksin esmalt tänada äh, teie allkomisjoni, ähm, et te mind siia külla kutsusite. Te rääkisite sissejuhatuses sellest, et klaas on pooltühi või pooltäis. mis puudutab äh, kolmandat teemavaldkonda, siis äh, meie oleme suhteliselt rahul. võime rääkida sellest, et klaas on äh, üsna täis. ja põhjus on see, et esimest korda tunnustati äh, seda, et meil on äh, toimiv julgeoleku- ja kaitsepoliitika, et meil on äh, sõjaline võimekus ja et soovitakse tugevdada tehnoloogilist ja tööstuslikku baasi, muuhulgas teadusuuringuid. ülemkogul väljendati toetust komisjoni teatisele, mis võeti vastu juulis ja tehti ka teatavaid ettepanekuid, mida ähm, peetakse prioriteetseteks ja mida komisjon samuti pidas prioriteetseteks. ja on veel üks oluline aspekt Ehm, Pedro ja Maci äh, rääkisid sellest, see on see ähm, läbivaatamisklausel aastal kaks tuhat viisteist, paljud mäletavad veel kahe tuhande kaheksanda aasta ülemkogu, mille, mis sõnades oli küll ambitsioonikas, äh, aga sisuliselt mitte. ja nüüd sooviks äh, veidi rääkida ka väga praktilistest järeldustest, mis tehti esiteks äh, see, et äh, siseturg äh, ja olemasolevad direktiivid on äärmiselt olulised ähm, elemendid ja komisjon tagab nende direktiivide rakendamise, igakülgse rakendamise ning seetõttu on väga oluline äh,, ehm, oluliselt tehtud otsused, härra Bernier tegeleb siseturuga ja härra Tajani relvaveoga ning ehm, tegemist eh, on sellega, et kõige kõrgemal tasandil on vaja poliitilist tahet, eh, mida kindlasti võiks olla rohkem ja teine asi, mis on äärmiselt oluline, nimelt äh, see, et vaja oli kindlusega, mis meie jaoks äh, on olulise tähtsusega selleks, et äh, oleks võimalik teha koostööd kaitsetööstuse alal ja siseturgu edendada ja ma viitan siin nüüd härra Kaaleri raportile. see on esimene kord, kui meil on kolm institutsiooni, kes tõesti üritavad saavutada sama eesmärki eh, ühes väga konkreetses eh, valdkonnas. nimelt, et eh, ei saa enam kaitsetööstuse osas unustada ära siseturu mõõdet teine asi, mis on oluline, on VKE-de osa. kaitsetööstuse üldises äh, ülesehituses Euroopa Komisjon äh, rõhutas VKE-de olulist rolli ning me arvame, et et kui meie lähenemine rajaneb äh, vajadustel, mm, siis Äh, alt üles lähenemist kasutades äh, saame me selgitada, et kuidas olemasolevad äh, vahendid nii tõukefondides kui fondides, millest saavad vahendeid taotleda VKE-d, et kuidas neid on võimalik ära kasutada kaitsetööstuses, kuidas on võimalik edendada kahesuguse kasutusega tehnoloogiat ja et kuidas äh, neid äh, ühenduse vahendeid äh, seni, mille jaoks selliseid ühenduse vahendeid ei ole saanud kasutada. see on äärmiselt oluline puhtalt kaitsetööstuse valdkonnas. põhjuseks on see, et VKE-del et neil on väga suuri probleeme Äh, sellega, et nad ei ole piisavalt suured, ei saa äh, täita väga suuri hankeid ja ja seetõttu tabavad neid ka eelarvepiirangud väga suurel määral. Äh, VKE-d soovivad ka eksportida ja kui tegemist on ekspordiga väljaspoole Euroopa Liitu, siis selles osas oleks tõesti väga palju arenguruumi ja teine asi, mida kaks eelkõnelejat samuti rõhutasid, on standardimise valdkond ja sertifitseerimine. Need on äärmiselt olulised ja seda on tunnustanud äh, ka sõjaline valdkond ja sõjalis-tööstuslik valdkond et sõjatööstust, kaitsetööstust saab või-, võrrelda ka teiste valdkondadega, nii et äh, standardimine ja sertifitseerimine peavad olema kiired ja kui need on kiired, siis äh, vähenevad kulud ja me me oleme hakanud väga kiiresti koostööd tegema äh, ka Euroopa Kaitseagentuuriga selles osas, et kuidas saaks olemasolevaid sertifitseerimismenetlusi või standardimismenetlusi, mis on olemas äh, riiklikul tasandil või rahvusvahelisel tasandil ja siin me mõtleme muidugi esmajoones äh, NATO-le, aga NATO raamistikus on esimene eesmärk äh, koostalitlusvõime, mitte ei mõelda esmajoones tööstusele, nii et me võime dubleerida veidi ka seda, mida teeb NATO, ohustamata seda, mida NATO tasandil tehakse. ja meil on ka suur projekt Euroopa Kaitseagentuuriga, mille eesmärgiks on äh, mobiliseerida neid äh, puhtalt tsiviilseid mehhan-, organisatsioone, mis äh, meil on ja me võiksime neid kasutada selleks, et nad osaleksid ka kaitsetööstuses toimuvas standardimises ja sertifitseerimises ning ning tahaks ähm, välja tuua ka selle, et äh, ülemkogu oli nõus, et järgnevatel aastatel alustatakse ettevalmistavat tegevust äh, teadusuuringute valdkonnas, mis puudutab just ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat, see on äärmiselt oluline. ja põhjuseks on see, et kui seda ettevalmistustööd tehakse hästi ja arukalt, kui eesmärgid on hoolikalt valitud, siis kui tehakse ettevalmistustööd äh, sellises valdkonnas, äh, kus eesmärk on saavutatav, siis äh, võib selle tulemuseks olla ka spetsiifilisem tegevus. ettevalmistavat tegevust, mida alustati mõni aasta tagasi, saatis edu äh, ja nüüd on meil äh, tsiviiljulgeoleku vallas vastav äh, programm. nii et äh, see ettevalmistava tegevuse aspekt, mis on seotud ÜJKP tegevusega, see on äärmiselt oluline, sest et see võiks kergendada äh, selliste tegevuste äh, esilekerkimist äh, järgnemises etapis, mida praegu ei ole. nii et nüüd on vaja kõik need järeldused ja poliitilised kohustused ellu viia ja sooviks rääkida kõigepealt sisulisest poolest. Te teate, et me töötame välja tegevuskava, praegu juba töötame selle kallal ja me loodame, et enne suve on see olemas, et siis äh, saaks selle esitada äh, nõukogule ja parlamendile. ja selles täpsustatakse neid ülesandeid, mida me tahame äh, te-, millega me tahame tegeleda ja et kes nendes üles, nendes tegevustes osalevad, et on liikmesriigid, välisteenistus, ka kaitseagentuur ja nii edasi, et et me tahame analüüsida oma tulevast tegutsemist sellest aspektist. ja teiseks volinik Barnier ja komisjoni asepresident Tajani tegid ettepaneku, et jätkata vastava rakkerühmaga komisjonis äh, mis äh, ühendaks siis äh, äh, kaitseagentuuri ja liikmesriike. aga selle eesmärk veidi muutuks ja komisjoni kaitseagentuuri ja välisteenistuse mm, puhul tuleks täpsemalt määratleda, et kes tegeleb milliste ülesannetega ning liikmesriigid äh, peavad ka mängima olulist rolli. on terve rida tegevusi, mida äh, teavit-, mida on ära mainitud järeldustes, äh, paljudes neis peavad osalema liikmesriigid ja nad ei pea mitte üksnes osalema, vaid nendega konsulteeritakse kogu protsessi käigus. me otsustasime, et kõigi tegevuste puhul kasutame me juba olemasolevat konsultatsioonimehhanismi, sest see võimaldab äh, liikmesriikidel saata ähm, vastava valdkonna eksperte, kes teavad, mida teeb komisjon äh, tsiviilvaldkonnas ja kes siis äh, Äh, saavad otsustada, et äh, kas äh, neid tegevusi saab üle kanda sõjaväel, sõjaväelisse valdkonda ning volinik Barnier ja volinik Tajani neljandal märtsil peavad pressikonverentsi komisjoni tea-, teatuse kohta ja tegevuskava kohta ning volinikud Tajani ja Barnier siis kasutavad seda võimalust selleks, et äh, kaasata ka teisi osapooli. aitäh äh, väga hea ülevaate eest ja teen ettepaneku, et me kohe kuulaks ka saadik Tulupast. Te olete öö, äh, Kreeka esindaja poliitika ja julgeolekukomitees meie parlamendisaadikute jaoks äh, on äh, roteeruv eesistuja äh, siiski oluline ka ühise välise julgeoleku ja ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika vallas, kuna tegu, tegelete liikmesriikide tegevusega, nii et teil on võimalik edendada meie tegevust ja ka järeltöö on äärmiselt oluline. me just kuulsime seda, et vaja on äh, jätkata tööd äh, järeldustega ja see on äh, multidistsiplinaarne, nii et Kreeka on ka see riik, äh, kes juhib siis Kesk-Aafrika Vabariigis toimuva missiooni peastaapi, nii et Kreeka äh, mängib kindlasti järgnevatel kuude jooksul äärmiselt olulist rolli ja seetõttu on meil väga hea meel kuulata ka teid. Thank you very much uh.... aitäh, esimees. ka mina olen purist. Mm, me teame, milline on meie institutsionaalne roll ja me täidame seda rolli kogu südamest, lugupeetud parlamendisaadikud, daamid ja härrad, mul on äh, väga hea meel olla siia kutsutud sellele kuulamisele ja esitleda ühe liikmesriigi seisukohta ÜKP kohta Kreeka nimel. Kreeka on alati olnud Euroopa suurendatud rolli poolt koostöö julgeoleku kaitse küsimustes. me arvame, et Euroopa peab oma rolli mängima rahvusvahelise julgeoleku tagamisel ning kriisikolletes osalemine ei ole enam mitte valikuvõimalus, vaid kohustus. meid mõjutavad otseselt lähinaabruses toimuv, eriti just Ida-Vahemerel toimuv, sealsed sisserändevood ning ebastabiilsus Äh, Lähis-Idas. ma arvan, et peaksime kaaluma võimalusi, mida pakub Lissaboni lepe, eriti just seoses ÜJKP-ga. me oleme alati toetanud Euroopa Parlamendi tugevdatud rolli Euroopa Euroopa Liidu otsuste langetamisprotsessis ning ka Euroopa Parlamenti, mis peaks arutama kõiki Euroopa poliitika valdkondi, kaasa arvatud ka ÜJKP-d ja ÜVJP-d mm. mainin siin ka mõnda vastavat raportit ähm,. proua Janaku, proua Kopa ja proua Gomeshi raportid. ülemkogu eh, oli pikisilmi oodatud sündmus, millele olid suured lootused pandud. mina isiklikult soovisin, et järeldused oleksid oleksid äh, nii auahned kui võimalik äh, ja et oleks tugev poliitiline sõnum, me hindasime neid järeldusi ja leidsime, et äh, alussambad on olemas, et ÜJKP-ga minna edasi õiges suunas. nagu minu eelkõnelejad ütlesid, ei ole kaitsepoliitika ka üksiksündmus, vaid nüüd on meil ka kaitsepoliitika teemaline teekaart olemas ja see on küsimus, mis on püsivalt äh, päevakorral ja kahekümnendal ja kahekümne esimesel veebruaril toimub mitteametlik kaitsepoliitika äh, kaitseministrite kohtumine Ateenas ning äh, samuti toimub kohtumine ka aprillis. meie eesmärgiks on rõhutada rohkem kriisireageerimisvõimekust ning äh, seda, et meil on vaja olla tugevad julgeoleku tagajad, selles kontekstis tahaksin rõhutada Euroopa Euroopa Kaitseagentuuri olulist rolli, eriti just, mis puudutab äh, ülemkogu järelduste ellurakendamist. Euroopa Kaitsekolledž on samuti oluline institutsioon ning strateegiliste uuringute instituut aitavad kaasa kaitsekultuuri väljaarendamisele. esimees mainisin äh, eesistuja erilist rolli, mis erineb eesistumisest enne Lissaboni lepet. meie oleme pühendunud järelduste täielikule ellurakendamisele, toetades välisteenistust ja kõrget esindajat ning soovime Euroopa merendusjulgeoleku strateegia vastuvõtmisele juunis äh, ülemkogul. meid huvitavad veel peale selle äh, küberkaitsevõimekuse arendamine ja Euroopa tööstusbaasi väljaarendamine. samuti on meil vaja töötada kaitsevõimekuse suurendamise suunas ning kaitsetööstuse tugevdamise suunas, ühendades erinevaid sektoreid ning toetades VKE-sid. nagu eelkõnelejad ütlesid, siis on partnerid Euroopa Euroopa Liidu jaoks määrava tähtsusega Aafrika Liidu, ÜRO, teised organisatsioonid äh, kelle hulgas on olulisel kohal ka oluline koostöö NATO-ga selleks, et vältida topeldamist ja äh, tugevdada vastastikku võimekust. mõlemad organisatsioonid peaksid suurendama oma koostöötahet ning äh, tuginema tõelisele organisatsioonide vahelisele suhtlemisele, samas jäädes ise autonoomseks laiapõhjalise lähenemise kasutamine, selle vastu nägin siin äh, palju huvi selle lähenemise vastu, kriisihaldus ning äh, võime reageerida uutele julgeoleku väljakutsetele on samuti määrava tähtsusega. selles kontekstis on meil väga hea meel ühisteatise üle, mis puudutab laiapõhjalist lähenemist ja mille avaldasid välisteenistus ja komisjon. suur tänu teile! Merci, monsieur l'ambassadeur. Euh, aitäh saadikule ja, ja sõna saab proua Gomes. aitäh, tahaksin tänada kõnelejaid ja küsida, kas ülemkogu suutis või ei suutnud äh, ja ma tahaksin, et äh, Kreeka teeks hinnangu, annaks hinnangu programmi riikide, riikide kohta ja nende kaasatuse kohta kaitsetööstusbaasis, sellepärast et mina arvan, et koduriigi puhul on see mõju täiesti katastroofiline ja ma arvan, et ülemkogu peaks siin vastutuse võtma selle eest ning äh, korrektiivmeetmeid kasutama. kui meil on vaja päästeprommi kasutada, siis sellepärast, et väga palju oli kulutusi ja need olid liiased mis leidsid aset odava euro kontekstis suurte makromajanduslike tasakaalunihete kontekstis, kuid osa nendest kulutustest, mis olid riigi kulutused, olid kaitsekulutused ja seda tehti väga korruptiivsete lepingute alusel ma räägin siin konkreetselt allveelaevadest, ma tean, et Kreekas püüate samuti tõeni jõuda selles küsimusel ja vaada, leida, kes on vastutav, kuid äh, see ei olnud mitte nii ainult äh, allveelaevadega, vaid iga kaitseleping oli korruptiivne, kus olid valed andmed, mis olid võib-olla kasuks teistes Euroopa riikides olevatele ettevõtetele, kuid mitte Portugali ettevõtetele ja see seab täiesti äh, ÜJKP ohtu. see õõnestab täiesti selle poliitika mainet ja poliitikute mainet ning näiteks allveelaevade leping sõlmiti kahe tuhande teisel aastal, härra Barroso oli peaminister ja praegune asepeaminister oli kaitseminister ja need allveelaevad osteti sakslaste käest. Need allveelaevad maksid umbes üheksasada miljonit eurot. ja enamik neist kunagi ei materialiseerunud. viiskümmend kaks protsenti nendest offset idest pidid olema meie sadamat laevatehaste kasuks. see on ainus laevatehas Portugalis. ja need offset'id pidid öö, ähm, olema kasuks öö, äh, siis öö, äh, varustuse tarnetele kuid need tellimused ei materialiseerunud kunagi ja tehnoloogiat me samuti ei saanud. see tähendab, et äh, laevatehased ei saanud toimida ja nüüd kontrollivad seda äh, laevatehast teised ja see tähendab, et äh, korruptsioon jätkub ja äh, hanked toimuvad äh, Portugalist väljastpoolt. me oleme rentinud sadama välja ettevõtetele mis ei anna meile mingisuguseid garantiisid, see on lihtsalt üks näide. kui katastroofiline kõik see on. nii et mida te räägite siin siis tööstuslikust baasist, eriti just nende riikide puhul, mis on päästeprogrammidesse kaasatud ja kus võimekust lammutatakse ja kus ei ole enam neid elemente, millega saaks võimekust suurendada. samuti ma tahaks, et hinnataks seda, kui palju me kaotame läbi selle võimekuse äraandmise meie VKE-d lähevad nüüd kõik hiinlaste kätesse, kes soovivad kontrollida välja arendatavat tehnoloogiat, eriti just kaitsevallas. millist võimekust, millise võimekuse me siis kaotame läbi selle? ma rääkisin teile siin sellest Vienna Dukastelu sadamast, kuid Pireuse sadam näiteks. Kreeka oli sunnitud selle võlgade katteks maha müüma ja Mm, Portugalis kaks peamist energiatootjat ja energiatarnijat kelle puhul äh, lahutati siis tarned tootmisest, aga nüüd need ettevõtted müüdi äh, troika õnnistusel kahele ettevõttele, mida kontrollivad, mida kontrollib Hiina Kommunistlik Partei. ja kes ütleb mulle, et energia ei ole strateegiline sektor mitte ainult Portugali, aga vaid kogu, vaid kogu Euroopa Liidu jaoks ja kedagi see ei huvita. nii et äh, kuidas me saame rääkida siis kaitsetööstuse baasist, kui kõikidest nendest äh, asjaoludest äh, vaadatakse lihtsalt mööda? kes soovib äh, vastata? härra Kaaler soovib sõna. äkki te saaksite veidi lühemalt rääkida? Äh, lühike küsimus, kuna härra Serrano on ka siin. Äh, ülemkogu ju pani ka teatavaid kohustusi, kes sellega nüüd edasi tegeleb, kas ülemkogu või institutsioonid, kas ülemkogu tuleb tagasi järgmise aasta juunis nende teemade juurde või äh, peate teie mm, seda arengut silmas ja teostate järelevalvet ja mis puudutab nüüd äh, tööstuslikku baasi, meil on võimalus või me soovime ühise Äh, julgeoleku- ja kaitsepoliitika meetmeid ette valmistada. kas me võime arvestada sellega, et äh, praegu juba hakatakse tellima neid äh, ähm, droone või või on seda võimalik alles hiljem teha? ja lõpetuseks, mi-, millised olid põhjused, et äh, tarnekindluse osas ei jõutud kaugemale. mind huvitaks need põhjendused, eks mi, miks selles osas ei äh, te, toimunud mingit läbimurret, see aitaks ju ka tagada kõigile partneritele Euroopa Liidus äh, tarnekindlust. aitäh. kas soovite vastata, härra Brune? alustan investeeringute kontrolli probleemist, mis on väga tihedalt seotud varustuskindlusega. tõsi on see, et äh, on väga palju lahtisi küsimusi, on väga palju äh, põhjuseid ja väga palju aspekte, mida tuleks arvesse võtta ning seetõttu me tahame täpselt äh, mõista, milline on probleem, kui suur see on, kui probleem on kõigis riikides äh, samasugune, siis äh, tuleb alustada konsultatsioone kõigi osapooltega, keda see puudutab, äh, muuhulgas äh, ka tööstusega. ja sellepärast investeeringute kontrolli osas ja varustuskindluse osas otsustasime, et alustame uue algatusega, mille eesmärgiks oleks määratleda probleemi ulatus ma ei varja teie eest seda, et äh, võib olla siin nüüd konflikte liikmesriikide õigustega ähm, seoses ja komisjon peab olema väga ettevaatlik selles osas, mis puudutab droone, siis äh, meil on äh, konsultatsioonid välisteenistusega, härra Popovski oleks võib-olla saanud rohkem sellest rääkida kui mina, aga selge on see, et droonid on heaks näiteks, komisjon sooviks Äh, seda uurida koos välisteenistusega, et äh, kindlaks teha, et kas ja kuidas me saaksime äh, kasutada neid kahesuguse kasutusega võimalusi. Teil on täiesti õigus, tegemist on hea näitega, näitega, mida ka meie esile tõime selleks, et seda kahesuguse kasutusega lähenemist edendada ja nüüd nende offset äh, lepingute kohta. Äh, ähm, me oleme korduvalt rääkinud äh, sellest seoses ettevalmistavate arengutega. alates riigihangete direktiivist arvab komisjon, et sellised lepingud on illegaalsed siseturul, et tegemist on diskrimineerivate meetmetega, ja need on äh, vastuolus aluslepingute põhimõtetega. nagu te sellest väga ähm, sõnaohtralt nüüd rääkisite, e, võib äh, kahelda nende majanduslikus mõttekuses, kuna nad äh, moonutavad turgu ja kuigi lühiajalises perspektiivis mõningatele liikmesriikidele võivad nad tunduda soodsad, on äh, nende mõju pikas perspektiivis äh, äh, väga halb. nii et väga naiivselt, kui ma ütlesin, et vaja on tugevdada turgu ja tulin, tõin välja siin nende direktiivide, nimetasin neid direktiive, siis Off-, sellega on käsitletud ühtlasi ka offset äh, äh, lepingute küsimus. Nende direktiivide tõttu on väga paljud äh, liikmesriigid muutnud oma õigusakte selles küsimuses, aga nagu ma oma esimeses sõnavõtus ütlesin, vaja on teatavat poliitilist tahet ja komisjonil on see poliitiline tahe oma pädevuste piires äh, Äh, selleks, et arutada seda, et offset'e lepingud siseturul kuulutatakse keelatuks. Uh, härra suursaadik, palun. suur aitäh. esimene asi, mis tuleb kohe ära öelda, on see, et Kreeka rahvas on uhke oma sõjajõudude üle ja nad on valmis ka maksma maksu selle, makse selleks, et me saaksime need säilitada. meie riigil on pidev äh, oht äh, saada rünnaku ohvriks äh, naaberriigi poolt. nii et jah, korruptsioonijuhtumeid on olnud, aga nüüd need, kes olid korrumpeerunud, on kas uurimise all või ka juba kinnipidamise asutuses, nii et need asjad liiguvad edasi väga kiiresti. nüüd, mis puudutab äritehinguid Hiinaga, maailmas ei ole enam järel mitte ühtegi riiki, kes ei teeks äri Hiinaga selleks, et luua töökohti nii et jah, Pireuse äh, terminal, selleks et see oleks ka tõhus, teeme me koostööd Hiinaga tõepoolest. kui rohkem sõnasoovijaid ei ole, siis me sellega piirduksimegi või siiski härra Serrano, palun. jah. siin oli üks küsimus, mis puudutas otseselt ülemkogu. ülemkogu president on valmis selle teemaga edasi tegu, tegutsema ja tõstatama küsimusi ka ülemkogus, kui see vajalikuks otsus, osutub. mul oli võimalus näiteks rääkida juba enne Euroopa Liidu ja Aafrika tippkohtumist näiteks varustuse teemast, väljaõppest, selliseid teemasid on teisigi näiteks äh, missioonide rahastamise küsimus äh, kõrgelt esindajalt on palutud äh, kiiremas korras sellekohaseid ettepanekuid. nii et loomulikult selleks, et abiks olla ülemkogule ja ka nõukogu presidendile. me teeme koostööd kolleegidega välisteenistuses, komisjonis, et tagada ka järelevalve, see protsess kestab ju edasi. võimaluste piires üritame siis ka oma panuse sellesse anda. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal siis toimub järgimine oluline kohtumine Äh, siis toimub ülemkogu kohtumine, kus arutatakse siis kõike seda, mille on välja käinud komisjon, välisteenistus ja teised. Äh, igal juhul härra Van Rompuy tahab selles protsessis aktiivselt osaleda ja igati lihtsustada ka seda protsessi, kui raskusi peaks tekkima. ja probleemid lahendada siis ka juba riigi ja valitsusjuhtide tasandil suur aitäh, kas rohkem keegi sõna ei soovi, suur aitäh teile, härra suursaadik, suur aitäh härra Serranole. ma näen, et teil on äh, ees lips, kus, äh, mille peal on teod, see on vist austusavaldus minu äh, kodupiirkonnale ehk Burgundiale, ma loodan, et see ei ole mitte metafoor siis selle kohta, kui aeglaselt ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika edasi liigub. aga igal juhul suur aitäh, suur aitäh ka härra Popovskile, ma arvan, et see, selle punkti päevakorda võtmine oli väga kasulik. loomulikult poliitilised seisukohad on selles teemas erinevad, aga nii ehk naa, me, meil on teile suured ootused, ootame suure huviga järgmisi arenguid. ja te võite kindlad olla, et me igal juhul täidame kõigiti oma ülesandeid, mis te meile andnud olete, ehk siis suuname teid ikka õigele teele. igal juhul teeme seda praeguse ametiaja lõpuni. ma usun, et mis puudutab konkreetseid teemasid, Mikael rääkis näiteks droonidest ja droonidealasest võimekusest, ilmselt peaks sellest rääkima regulaarselt. agentuur ja kindral Teruseega tulevad siia kaheteistkümnendal veebruaril, nii et siis saame rääkida juba spetsiifiliselt kaitseagentuurist ning staabist. suur aitäh osalemast ja meie kohtume homme kell üheksa ja räägime kõigepealt Kesk-Aafrika Vabariigist.